Proszę Państwa, rozpoczynamy z, opu- z opóźnieniem. Daamid ja härrad, me alustame oma tööga. me oleme juba pisut üle algusaja läinud. aga me ootame neid, keda veel kahjuks kohal ei ole. me oleme nüüd juba natuke aega oodanud. ja samas meil on ka väga tihe päevakord. ja tähtis on, et me ajast üritaks kinni pidada, nii et lähemegi meie päevakorra juurde. Põhja, päevakorrapunkt kolmteist see puudutab Euroopa Regionaalarengu Fondi üldsätteid, on edasi lükatud. seda palus raportöör Maria Cabrera Soana. nii et ma usun, et sellega oldakse päri. ja meie kohtumist, tahan öelda, kantakse üle ka internetis ja üheksateist keelt on kasutusel. järgmisena peame ka protokolli kinnitama. nii, ja saame kohe neljanda küsimuse juurde tulla. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine. ja Mariana Petir on meie raportöör. jah, üldeelarvel heakskiidu andmise kontekstis on põllumajanduseelarve väga oluline, nii et annamegi kohe sõna meie raportöörile, aga palun tehke lühidalt. esimees, kolleegid, põllumajanduskomisjon annab oma arvamuse eelarve täitmise kinnituseks igal aastal, aastal kaks tuhat seitseteist kohta jälle ja meid huvitab eriti eelarve see osa, mis puudutab äh, ühist põllumajanduspoliitikat, ÜPP-d. ma tervitan Kontrollikoja järeldusi, mis kinnitavad, et veamäär on vähenenud äh, kahe koma viiel protsendilt aastal äh, kaks tuhat kuusteist kahe koma neljale protsendile aastal kaks tuhat seitseteist, seda just loodusressursside vallas ja finantskorrektiivid on vigade määra veelgi öö, vähendanud ja finantskorrektsioonide ja tagasinõudmiste korrektsioonivõime on suurenenud lausa kahe koma kümne protsendini võrreldes kahe koma null nelja protsendiga, mis oli aastal kaks tuhat kuusteist. ja tahan veel juhtida tähelepanu sellele, et need eh, andmed, mis Kontrollikoja raportis olid ära toodud, on tõesti eh, nüüd lõplikud ja ammendavad. me tervitame ka kõike, mis puudutab lihtsustamist ja ka eh, kasutajatel on elu lihtsamaks läinud, toetusaajadel elu lihtsamaks läinud tänu äh, georuumilist süsteemi kasutamiseks. me tahame, et see süsteem toimiks tõhusamalt, me tahame ju vigu vähendada. ja ka meie põllumeeste jaoks bürokraatiat vähendada. tähtis on, et nad saaksid kvaliteetseid toiduaineid toota ja seda ka heade hindadega. aruanne igal aastal muutub väikeseks ÜPP reformiks. ja käesoleval aastal on meil võimalus teha ka omapoolseid muudatusettepanekuid. ja ma teen ettepaneku, et teiegi oma ideed meile esitaksite. ja nüüd saavad sõna variraportöörid härra Dos Santos, suur tänu. mina ei ole variraportöör, aga räägin kolleeg Karin Kadenbachi nimel. kallid kolleegid, ma tahan tänada raportööri tehtud töö eest selle arvamuse tekstiga on hea uudis, et Kontrollikoda on nüüd kinnitanud, et veamäär on jätkuvalt vähenenud ja on allapoole olulisuse määra. ja kontrollikoda leidis samasuguse veamäära. samas kasutati kahte erinevat metodoloogiat. nüüd põllumajanduse tagatisfondis on vegamäär isegi väiksem üks koma üheksakümmend kaks protsenti ja mis puudutab maaelu arengu põllumajandusfondi, siis osaliselt toetusi finantseerivad ka liikmesriigid ja siin on keerulisemate projektidega tegemist, mis on ähm, mitmeaastased ja kolm koma seitse protsenti on selle fondi veamäär, aga igatahes olukord saab veel paremaks muutuda ja tuleb tegeleda kogu aeg puudustega. ja on vaja ka indikaatoreid kohandada ja paremini sõnastada Äh, tähtis on tagada tingimustest kinnipidamine äh, ja tulemuste korralik mõõtmine. uus lähenemisviis ja uued tulemusindikaatorid äh, tulevikus kindlasti vähendavad veamäära veelgi ja annavad paremad tulemused. kontrollikoja aruanne viitab ka sellele, et koha peaasjad kontrollid, parem praktika vahetamine on oluline. mis puudutab komisjoni ettepanekuid ÜPP kohta pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, siis on vaja vaadata praeguseid vigu, analüüsida neid ja tähtis on, et vead väheneksid uues raamistikus tulevikus veelgi. ja Kontrollikoja aruanne Mm, ja sellega tehtud ettepanekud, teen nende kohta ka veel arvamuse teksti mõned muudatusettepanekud. ma usun, et üheskoos meil õnnestub veamäära veelgi vähendada. suur tänu. Äh, äh, nüüd järgmine sõnavõtja. aitäh, eesistuja Alde variraportöörina üritan tänada raportööre, tahan tänada selle raportööre selle tasakaaluka öö, äh, arvamuse eest. see katab päris hästi eh, viimase aasta põllumajandusrahastuse küsimuse, see veamäära langemine on midagi sellist, mille tugevdamiseks Euroopa Liit peab jätkuvalt tugevdama oma eh, poliitikategevust. tahan välja tuua ka äh, investeeringuhangete hea läbimineku protsendi, see näitab, et ka tulevaste uuendamiste käigus peaks sellele keskenduma võimalik, et teeme mõningad muudatusettepanekud siia ettepanekusse, aga üldiselt oleme selle arvamusettepanekuga rahul. härra Test, äh, suur tänu, teen väga lühidalt. jah, me näeme, et veamäär, siin tuleb eristada neid vigu, mis ei mõjuta öö, rahastamist ja neid, mis mõjutavad rahastamist, siin on vaja eristada neid, ma olen veendunud selles, sest tegelikult meil võiks olla veel hoopis väiksem veamäär, kui me seda eristaks, mis on tõelised vead, lihtsalt kogemata kombel vead ja mis on pettusega seotud vead nii me saame parema pildi olukorrast. on selliseid eh, vigu, millel ei ole finantstagajärgi, aga ometi trahvitakse ja arvestatakse neid. nii et siin on vaja suuremat diferentseerimist ja ma tänan Marianna Petir selle suurepärase arvamuse eest, aga teen nüüd veel omapoolseidki muudatusettepanekuid. suur tänu Presidente, ma anch'io voglio ringraziarla. Äh, järgmine sõnavõtja, minagi tahan äh, proua Petiri arvamuse teksti eest tänada, toetan seda. ja väga oluline on integreeritud haldussüsteemide kasutamine, need toimivad palju paremini tänapäeval ja kuna vigade määr on langenud kahe koma neljale protsendile, siis seegi kinnitab seda väidet. tohutult on vaeva näi-, tehtud, et see eesmärk täita. Äh, seda tehnilise abi äh, abil ja infot jagades, aga et lihtsalt vigu mõõta, see tegelikult ei ole tulemuste mõõtmine. ja nagu siin viidati, vigu on ka erinevat liiki ja sedagi tuleb arvestada ja tegelikult on vigade määr siiski üsna suur ja pettuste arv üsna suur. ÜPP otsetoetused võivad selle all kannatada. ja ma usun, et tublisti annab veel olukorda parandada ja selle nimel peame kõik vaeva nägema. ja nüüd ma annan sõna komisjonile, palun suur tänu ja tere hommikust kõigile. kõigepealt me tahame tänada äh, komisjoni tehtud töö eest arvamusega. töö on alguse saanud juba mõned aastad tagasi ja tähtis on, et põllumajandus kogukondade hääl kõlaks ka äh, kõikides nendes aruteludes, mida peetakse eelarve täitmisele heakskiidu andmise protsessis suur tänu proua Petierile, teie raportöörile, väga hästi on ta näidanud oma arvamuses neid suurepäraseid tulemusi, mis on saavutatud aastal kaks tuhat seitseteist kaks koma neli protsenti üldine veamäär, nagu Kontrollikoda ütles, on ära toodud arvamuses ja tahan öelda, et esimene sammas, see on see suurem osa ju kulutustest põllumajandusele, otsetoetused, seal on tublisti alla kahe, kahe protsendi vigade määr. E, ja see on tõesti meie ühine, ühise jõupingutuse tulemus. ja kindlasti ei tule see iseenesest Äh, aluseks on liikmesriikide jõupingutused ja samuti komisjon on vaeva näinud selleks, et süvendada koostööd, parandada haldamist ja ka kontrollimeetmeid. aga rangemad kontrollid ja rangemad eeskirjad tegelikult toovad kaasa suurema halduskoormuse. ja sel põhjusel ongi komisjon teinud ettepanekuid reformiks, mis peavad nagu sellest üle saama, et meil on üha rohkem ja rangemaid kontrolle ja halduskoormus üha kasvab. me tahame nüüd rõhu nihutada õiguspärasuse kontrollilt rohkem tulemuste kontrollile, sellele, mida me siis tegelikult tahame näha oma ÜPP tulemusena. ja et sedagi peab arvestama, kui me hiljem hakkame arutama horisontaalmäärust ja seda aruandeprojekti, mis on teil selle kohta koostatud, nii et suur tänu veel teie komisjonile tubli töö eest, mida te olete teinud arvamuse kallal. ma arvan, et see on väga hea. E, härra Flanagan, palun. aga Te pidanuks enne juba sõna paluma ja sellepärast komisjon sai enne teid sõna. mul on küsimus, mis tuleneb sellest, mida härra Möögele ütles komisjonist. Äh, siin käigu pealt äh, tahaksin seda teha. härra Mögle, kui need süsteemid, mis kogu aeg paremaks muutuvad, näiks aina paremini ja paremini töötavad, siis miks neid nüüd muutma hakata? ja te rääkisite halduskoormusest, sellest tohutust halduskoormusest. uued ÜPP ettepanekust nähtub, et ainus muutus on see, et halduskoormus eh, nihkub siit Brüsselist, antud juhul siis Dublinisse meil Iirimaal kas see lihtsalt ei olegi nii, et lihtsalt halduskoormus nihkub ja kuidas saab mõõta siis tulemit, kui see koorem nüüd läheb mujale siit? palun, härra Mögele. First... ma arvan, et kõigepealt me peaksime mõistma, et viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa miljardit eurot aastas eh, ei ole hallatav ilma halduskoormuseta, see puudutab kõiki tasandeid, aga nüüd me peame mõtlema, kuivõrd meil õnnestub seda halduskoormust vähendada. ja komisjon, kui ta tulevast ÜPP-d kavandas, üritas vähendada neid üksikasjalikke eeskirju, mis meil on Euroopa Liidu tasandil näiteks seal mingisugune heki pikkus ja puu kuju ja puude arv, mida tohib ikkagi veel söödamaal kasvada lasta ja nii edasi. ja liikmesriikidele jätsime selle, nemad on ju lähemal kohapealsele olukorrale. ja saavad tõesti võtta vastu eeskirju, mis sobivad nende haldussüsteemidega ja õigussüsteemidega, et tõesti meil oleksid paremad tulemused, sellised, nagu me soovime näha. ja see tähendab ka, et kontrolle tehakse vähem koha peal. ja vaadatakse, kas tulemused on saavutatud ja ei arutata niivõrd üksikasjalikult, et kas kõik nõuded on ikka viimase kui täheni täidetud. palun nüüd proua Petir gospodine predsjedniče, zahvaljujem svim kolleeg-. suur tänu. ma tahan tänada kõiki kolleege, kes selles arutelus kaasa lõid. tahan tänada ka komisjoni tehtud märkuste eest. tahan öelda, et me liigume õiges suunas. ja nüüd ma ootan kolleegidelt muudatusettepanekuid. loodan, et need muudavad äh, arvamuse teksti veelgi paremaks suur tänu. suur tänu meie raportöörile, kõigile variraportööridele ja tähtaeg muudatuste ettepanekute esitamiseks on kakskümmend seitse november kell üks päeval. ja läheme viienda päevakorrapunkti juurde. ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire proua Müller on meie raportöör. meil on ka mõned külalised kohal. Baierimaalt, nimelt Põllumeeste Liit on saatnud meile oma esindajad külla. nii et teil on nüüd võimalik kuulata väga huvitavat arutelu meie ühise põllumajanduspoliitika tuleviku üle Äh, proua Müller saab esimesena sõna, tema on raportöör sel teemal. ja aega viitmata annangi proua Müllerile sõna. jah, läbipaistvad institutsioonid ja halduse lihtsustamine on minu raportis kõige tähtsamal kohal selle ja ma tänan, et me täna saame siin arutada minu raportit ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta. horisontaalne määrus see horisontaalne tähendab, et ta käsitleb kõike kolme määrust, ka ÜPP strateegiakavasid, maaelu arengut ja otsetoetusi koos. horisontaalmäärus tugineb loomulikult finants määrusele, mis on kõikide Euroopa Liidu eh, rahastamisprogrammide aluseks ja eesmärgiks on, et meil oleks põllumajanduse vallas selline eh, olukord, mis tagab läbipaistvuse ja lihtsustamise, kui otsuseid vastu võetakse. ja pärast esimest arutelu juulikuus siin komisjonis ma kohtusin ka Euroopa Komisjoni esindajatega, variraportööridega neljast komisjonist ja rääkisin oma seisukohtadest. olen ka ühe uuringu tellinud parlamendi mm, uurimistalituselt, et vaadata, millised on haldusstruktuurid liikmesriikides lähemalt. paraku kõiki kahtekümmet kaheksat liikmesriiki ei õnnestunud hõlmata, me valisime välja kuus riiki Hispaania, Itaalia, Saksamaa neil on regionaalprogrammid Iirimaa, Holland ja Rumeenia samuti. ja selle uuringu tulemused eh, on midagi, mida ma viimasel kohtumisel oktoobris Strasbourgis tutvustasin ka variraportööridele. ja veel üks tähtis asi on Euroopa Kontrollikoja raport ja seal öeldu. nii et ma ootan nüüd huviga seda arutelu, mis meil toimub ka pärastlõunal. ja nüüd täpsemalt raporti kohta ma olen seitse punkti siin välja toonud, kõigepealt peatükk kaks, see puudutab halduses toimuvaid muutusi. jah, see on kõik väga oluline, sest esimene ja teine sammas nüüd viiakse nagu osaliselt kokku ja sel põhjusel on vaja ära kasutada sünergia ja ära hoida dubleerimine ja siin haldusasutuste puhul, see on artikkel sada kümme strateegiakavades ja sada üksteist olen jälle strateegiakavad rohkem horisontaalmääruse alla tõstnud. tähtis on, et tõesti ressursisäästlikult me võtaksime uusi struktuure kehtestada. kõik peab olema kooskõlas sellega, mida me praegu maaelu arengus oleme juba teinud, uued valdkonnad on näiteks sertifitseerimine, uus süsteem nõuab uusi kohustusi ja ka kulud lähevad suuremaks. artikkel seitse puudutab seda ja ka tehnilist abi äh, planeerimist, artikkel sada kaksteist. liikmesriigid saavad halduskulude katteks suurema osa äh, toetust ära kasutada, et paremini ellu rakendada määruse sätteid. minu muudatusettepanekud Äh, siin puudutavad ka spetsiifilisi föderaalstruktuuride arvestamist, mis mõnedes liikmesriikides on, see on väga oluline. peatükk kaks, see on niivõrd keeruline valdkond ja ma palun, et te äh, seda põhjalikumalt analüüsiksite ja minu muudatusettepanekuid analüüsiksite. nüüd teine punkt, need on nõustamisteenused maaelu arengus. põllumajanduse nõustamisteenused on väga olulised, et meil oleks innovatiivne, jätkusuutlik, tulevikule suunatud põllumajandus ja metsandus ja sel põhjusel eh, kuulub horisontaalmäärusesse see teema ja tuleb seda põhjalikumalt käsitleda arvestada ka institutsioonide vahelises struktuurides, need nõustamisteenused on ka laiemaks läinud, sest minu arvates on see oluline tähtis on, et põllumehed kõikides liikmesriikides saaksid kasutada kõige paremaid süsteeme põllumajanduse nõustamise vallas ja rakendusuuringute vallas. nüüd kriisireserv, kolmas punkt. jah, kriiside oht üha kasvab ja tähtis on, et meil oleks funktsioneeriv, asjakohane, sõltumatu kriisimehhanism. ja sellepärast ma teen ettepaneku eh, kriisireserv eh, kasutada tulevikus mitte turu sekkumise eesmärkidel, vaid ikka puhtalt kriiside leevendamiseks. ja viimase kriisi puhul me nägime, et rahast ei piisa ja et et võetakse põllumajandustootjatelt hoopis raha ära ja suunatakse kriiside leevendamiseks ja see tekitab probleeme, sest karistatakse ju põllumehi sellega lausa kaks korda. edasi aruandekohustuse valdkond. oma muudatusettepanekuga viiskümmend üks, see on muudatusettepanek komisjonilt viiskümmend kaks, minu ettepanek on, et see Äh, aruanne koostada kahe aasta kohta, mitte ühe aasta kohta, nagu komisjon on välja pakkunud ja ma arvan, et äh, minuga siin nõustatakse, et süsteemi muutus nüüd puht, äh, puht tulemitelt nüüd tulemuste põhiseks muuta on iseenesest hea mõte, aga ma arvan, et sellega kasvab halduskoormus ja võib kannata arvestada ka see tulemustele suunatud süsteemi kvaliteet. nii et tähtis on tagada see sellega, et aruandlus toimuks meil kaheaastase tsüklina. ja siin on ka üks viga tekstis, siin räägitakse poolest aastast, ma tahan öelda, et parandada tuleb see viga siin, me ikkagi tahame, et iga kahe aasta tagant oleks tulemuste aruanne. viies punkt puudutab sanktsioone. Siin on artiklid kaheksakümmend viis ja kaheksakümmend kuus, ma teen ettepaneku, et äh, tuhat kakssada viiskümmend oleks see künnis, üle mille siis hakatakse karistusi määrama. see muudutab haldamise lihtsamaks ja kümme hektarit samuti aluseks võtta pinnana, üle mille siis karistusi määratakse nüüd satelliitandmete kasutamist saab samuti parandada äh, kontrolli tõhustamisel. ja et tähtis, et meil oleks suurem ühtlus ja kui tegemist on korduvate karistusega, siin oleks vaja protsendimäärad ette näha. Äh, siseturu kaitsmine, konkurentsivõime kaitsmine on minu jaoks samuti olulised teemad. nüüd kuues punkt, rakendusaktid ja delegeeritud aktid. horisontaalmääruses on kokku sada volitust, mis antakse komisjonile saja nelja artikli osas seitsekümmend rakendusakti ja kolmkümmend delegeeritud akti. Need volitused, äh, nende kohta meil on olemas ka raport aastast kaks tuhat kolmteist äh, ja selle delegeerimise äh, põhimõtteks peab on kajastatud kolmekümne viies muudatusettepanekus. kümme protsenti on nüüd delegeeritud rakendusakte vähem komisjoni ettepanekul, aga vähemasti horisontaalväärtuse kontekstis seda küll märgata ei ole. jah, tähtis on põhiline ikkagi põhitekstis reguleerida ja meil ei ole ka nii palju ressursse raisata, nii et ikkagi üritaks enamuse põhitekstis reguleerida. nüüd üleminekuperioodid. siin ma tahan öelda, et viimases ÜPP planeerimistsüklis me nägime ette kaks aastat üleminekuks, aga nüüd tollal ei olnud tegemist komisjoni ja parlamendi mandaadi lõppemisega ega ka öö, uute struktuuride loomisega ja nüüd on minul küsimus, et kas N pluss kahest piisab, äkki meil on vaja N pluss kolme kohustusest vabastamiseks või äkki me peaksime selle vahekontrolli, vahe läbivaatamise koondmääruse raames aluseks võtma pigem. igatahes tuleb õigeaegselt reageerida ja tagada põllumeestele ja liikmesriikidele kindlustunne, et nad saaksid plaane teha. ja lõpetuseks, kallid kolleegid tahan teile südamele panna, et meie on vaja äh, haldusasutustele maksimaalne lihtsustamine ja läbipaistvus tagada. ja nüüd ma ootan juba huviga arutelu teiega, kolleegid ja komisjoniga ja siis ma saan hakata tööle ka teie muudatusettepanekutega. nüüd annan sõna variraportööridele ja palun äh, pidage kinni kaheminutilisest ajapiirangust. aitäh. tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest, milles olen osalenud. on oluline täna Äh, uuesti legitimeerida ühine põllumajanduspoliitika ning äh, tagada, et see loob võrdsed tingimused eri riikide põllumeestele. ning et ta suudaks kohaneda sellega, et, et aitaks põllumeestel kohaneda nende vajadustega, mida nad näevad igapäevases töös no,. mina läheksin natuke kaugemale kui see, mille pakkus välja raportöör, minu meelest peaks ikkagi äh, rakendama rohkem ühiseid reegleid äh, kontrolli ja äh, valesti tehtud maksete tagasinõudmise osas, et siin peaksid nõuded olema samad. arvestades seda, mida me oleme kuulnud viimastel kuudel, tuleks täpsemalt lahti kirjutada force majeure'i juhtumid sest põllumehed ei ole bandiidid ning neil on õigus eksida ja ja neid ei tohi eh, pisikeste rikkumiste eest kasutada, nii nagu, eh, käristada, nii nagu see praegu võib toimuda. praegu, kui hakatakse mõõtma näiteks eh, korduvalt äh, seda, et see on mingi lehmade liikumise tee, seda ei tohi arvestada, selle toetuse aluse põllumaa sisse ja nii edasi. Äh, et niisuguseid asju ei tohiks äh, me olla sunnitud tegema ning see peaks olema kirjas ning seda, see on Rahvapartei seisukoht. lisaks tuleks, arvestades Kontrollikoja seisukohti, Äh, tuleks üle vaadata abikõlblikkuse kriteeriumid ning äh, rakendamissüsteemid. raportöör juba äh, täpsustas, et iga kahe aasta tagant tuleks asi üle vaadata ning me oleme valmis, nii nagu kolleeg Herans Garcia selle, sellest rääkis, esimese samba osas seda tegema, sest see oli algses tekstis sees strateegiakavade osas. ja strateegiakavu tuleks vastavalt muuta ja tulemused sisse viia siis horisontaalõigusakti. ning äh, just selle strateegiakava osaga tuleks äh, rohkem tööd teha selleks, et lõpetada äh, menetlus horisontaalõigusakti osas, aitäh. härra Santos, palun. aitäh selle raporti eest tänan kolleeg Müllerit selle raporti hoolika ettevalmistamise eest ning tervitan tema külalisi. me peaksime neid seisukohti, mis praeguses määruses sisalduvad, nende, nende osas tehtud ettepanekuid kaaludes, see uus mudel tundub Eh, et lisab halduskoormist eh, siseriiklikele asutustele ning see omab eh, tulevikus kindlasti negatiivset mõju põllumeestele. asi on, muutub veel hullemaks, kui ÜPP-d hakatakse niimoodi reaalselt rakendama. ning strateegiakavade ülevaatamine on sellega tihedalt seotud. meil on näiteks haldamissüsteem mis sisuliselt säilib. see, see uuele mudelile üleminek, seda ei defineerita, ei konkreetsemalt ei määratleta Euroopa Parlamendi koordineerimisasutuste ja muude asutuste konkreetseid pädevusi ja ülesandeid, see puudutab nii strateegiakavasid kui horisontaalmäärust. küsimus on, kuidas need asutused, kes selles protsessis osalevad peaksid koostööd tegema. meil on siin erinevaid juriidilisi ülesandeid, millega tuleb arvestada. raportis käsitletakse muuhulgas ka reservfinantseerimist põllumajandusele. komisjon on ette näinud, et see makstakse välja praegustest fondidest mitmeaastase finantsraamistiku raames mis võeti vastu eelmisel nädalal suure enamusega Euroopa Parlamendis ning Euroopa Parlament nägi siin sisendina ette üle neljasaja miljardi euro suuruse summa. see on väga oluline ÜPP jaoks järgmises finantsraamistikuks. me peame täpselt paika panema, millele siis põllumeestel õigus on ning loodan, et raportööri ja variraportööridega edasi saame äh, koostöös need väga tehnilised küsimused lahendada, aitäh! nagu te võib-olla, nagu te kursis olete, olen äh, arengukomisjoni arvamuse raportöör ning võtan praegu oma, äh, oma seisukohad kokku. kui ma selle arvamusega tööd alustasin, siis ma ei alustanud sellest, et ma äh, Eh, kut-, ma ei kutsunud mitte ainult eksperte kokku, vaid vaatasin ka, mida eh, kaks tuhat üksteist Arengukomisjon selle määruse osas ütles ning tookord oli siis ka olemas arvamus Arengukomisjonist, mille valmistas ette toona Rahvapartei kolleeg ning selle Saksamaa CDU kolleegi arvamus algas lausega, et arengupoliitika seisukohast peaks me rakendama hoopis teistsugust äh, ühist põllumajanduspoliitikat äh, kui seda, mille näeb ette komisjon oma ettepanekus ning ma pean ausalt ütlema, et ma saan ainult ühineda selle seisukohaga, sellepärast et endiselt on meie ühisel põllumajanduspoliitikal väga halvad mõjud. näiteks kui me mõtleme piimapul-, pul-, pulbri ekspordile Aafrikasse ja sellele, kuidas mõjutab äh, see kohalikke inimesi ning kliimat ning äh, väikepõllumehi arenguriikidest. Nad ei suuda ennast kaitsta meie põllumajanduspoliitika eest ning äh, vastavate riikide valitsustel ei ole vahendeid, et oma põllumehi kaitsta. ning äh, teinekord pole neil ka huvi. seetõttu teeksin ma järgmised ettepanekud horisontaalse määruse kohta. kõigepealt peaksime me Äh, rakendama süstemaatilise seire ÜPP mõjule arengupoliitikas, sest praegu Euroopa Liit, olgugi et metoodiliselt oleks võimalik äh, seda teha, me andmeid vastavaid ei kogu. me peame koostööd tegema sidusrühmadega teistes liikides ning äh, rahalised tagajärjed, kui liikmesriigid ei järgi põhimõtteid, mille kohaselt äh, ÜPP peaks arengupoliitikaga sama jalga käima, seda poliitika sidusust, kui ei ole, siis peaks sellel olema tagajärjed. ning äh, olen kindel, et äh, põllumajandusreform seekord peaks, seda on võimalik teha arengupoliitika sõbralikult sest eh, nii mõndagi on ju toimunud, meil on olnud rändekriis, eh, mis on juhtinud terava tähelepanu arengupoliitika küsimustele ning eh, poliitika sidususe puudulikkus on seetõttu kerkinud teravalt meie tähelepanusse. volinik Hogan on kutsunud kokku Aafrika rakkerühma, mis töötab praegu soovituste koostamisega vastava reformi kohta ning äh, lisaks on meil ka artikkel kakssada kaheksa Lissaboni lepingus, mis kohustab meid rakendama poliitikat sisu, sidusalt arengupoliitika ja arenguriikidega ning äh, minu meelest me peaksime nüüd selle põllumajanduspoliitika reformi kujundama nii, et see on ikkagi arengupoliitika seisukohast äh, positiivne. kui ma tohiksin paluda, et te hoiaksite kinni sellest kaheminutilisest ajapiirangust, härra Zulov, palun e... suur aitäh, härra esimees. aitäh raportöörile selle äärmiselt detailse raporti ettevalmistamise eest nii lühikese ajaga ÜPP juhtimise reform on äh, fundamentaalse tähtsusega, et see funktsioneeriks hästi, eriti arvestades äh, uut visiooni, mille äh, südam, tuumaks on saavutused. seetõttu meil on vaja tugevamat arhitektuuri ja tõhusamaid kontrollimehhanisme. me peame pöörama olulist tähelepanu sisseviidavatele muudatustele. makseasutused paljudes riikides on näidanud, et need ei funktsioneeri hästi. tihtipeale on eh, seal puudujääke, ebatõhusust, aga ka pettusi. ja need äh, vead on seadnud ohtu ÜPP finantsdistsipliini. see on tähendanud aga ka seda, et põllumehed on olnud silmitsi viivituste, takistuste ja probleemidega, mis on seadnud ohtu nende ligipääsu nende poolt välja teenitud rahadele. mitmed pädevused on läinud komisjonilt liikmesriikidele ja see on uue mudeli kõige olulisem aspekt ja see Äh, tundub, et suurendab pettuse ohtu, seda ei saa kee-, sellest tagasi ajada ja seetõttu me peame äh, tagama, et antud seadusandlus töötab sellise riski vastu. et äh, oleks kindel, et see suudab toime tulla igasuguste seniste moonutustega, aitäh. härra Oasoo, palun. aitäh, aitäh raportöörile küsim-, selles küsimuses räägime me targast põllumajandussektorist. Euroopa põllumehed ja Prantsuse põllumehed, kui nad vaatavad Euroopa Komisjoni poole, siis nad ootavad, et Euroopa Komisjon ei nõuaks, ei sea, ei kirjutaks meile ette ükskõik milliseid keskkonnanorme, arvestades seda, et meie turul on on tooteid, mis neid norme ei austa ja et meile veetakse tuhandete kilomeetrite tagant lennukiga, lennukitega tooteid. artikkel kolmkümmend üheksa, millele te viitasite, need, selle nõudeid ei täita, täideta. Neid eesmärke komisjoni poolt eh, tuleks järgida ja ja nendeks eesmärkide hulgas on tagada mõistlik elatustase põllumeestele muuhulgas ja paraku me, me teame, et see nii ei ole. näiteks piimatootjad, suhkrupeedi kasvatajad, loomakasvatajad kannatavad nende vabakaubanduslepingute tõttu, mida sõlmitakse järjest juurde ja sellest on räägitud, aga midagi ei muutu. artikkel kolmkümmend üheksa seab ÜPP eesmärgiks seab ÜPP eesmärgid ning ma tõstatangi küsimuse, millisel määral see, see praegune ettepanek tagab põllumeestele võrdväärse toimetuleku? nüüd eh, jätkame üldise aruteluga. variraportöörid on nüüd rääkinud ja palun pidage silmas, et me peame arutama veel ka proua Garcia raportit. nii et te võite oma kommentaarid nende kahe raporti osas siis ise ära jaotada. Äh, aitäh. austatud proua raportöör, mul on kolm märkust raportiga seoses. esiteks peaks need volitused, mis komisjonile on antud, neid tuleks piirata, me peaksime vältima niisuguseid suvaotsuseid. ning äh, ma ei toeta selle kohustusliku abi ettepanekut, teiseks toetan kaheaastast ähm, äh, kaheaastast täiendavat perioodi, aga tekib küsimus, kas see tähendab uut kaheaastase perioodi kohta koostatavat aruannet. ning kolmandaks, maaelu areng. N pluss kolm eh, reegel minu hinnangul peaks säilima, sellepärast et abiprojektide rakendamisel võivad eh, tekkida ettenägematud olukorrad ning eh, siin on meil vaja niisugust täiendavat aega ja, ja küsingi raportöörilt, mis ta sellest arvab aitäh, suurepärane, väga hästi mahtusite aja sisse ära. <clears throat> suur aitäh, tahaksin tänada proua Müllerit tema poolt tehtud töö eest, mis äh, tänase põhjal mulle muret, muret tekitab, on see, et äh, me ei pea, me peaksime muutma strateegiliste kavade rakendamise lihtsamaks. ja see ei juhtu, kui me paneme horisontaalsesse määrusesse selle artikli, mis puudutab äh, ettevõtete nõustamist. ma arvan, et selleks, et see, seda oleks lihtsam rakendada, peaks see minema raportisse ja mis puudutab äh, tulemuste raportit iga kahe aasta tagant, siis ma tean, et härra Dantin pooldab seda, et äh, selline asi leiaks aset iga mõne paari aasta tagant, aga me näeme, et liikmesriiki ei karistata. kas te arvate, et iga kahe aasta tagant on õige intervall, räägime sellest? lõpetuseks ütlen, et äh, kavatsen esitada muudatusettepaneku, mis puudutab kriisifondi, et äh, Äh, mitte määratud rahad saaks järgmise aastasse edasi kanda, et me ei karistaks järgmine aasta põllumehi sellega. aitäh, eesistuja, härra esimees. Äh, tahaksin samuti tänada proua Müllerit äh, suurepärase töö eest. see on väga keerukas ja käsitleb mitmeid selliseid valdkondi, kus komisjon üritab pädevusi liikmesriikidele üle anda. minu esimene märkus puudutab makseasutusi ja nende haldamise süsteemi. ma arvan, et liikmesriikidel peaks olema üks ühtne makseasutus, ja me peame leidma ka juhtiva asutuse, mis puudutab ÜPP strateegilisi kavasid kriisireserv nüüd, selleks, et see oleks edukas, peaks äh, reservis olema piisavalt äh, raha. ja et see peaks puudutama ainult kriise ja mitte teist tüüpi sekkumisi, sanktsioonid ja kontrollid, siin olen nõus, et me peame madal, väikeste summade puhul äh, sanktsioonid eemaldama, aga ma ei ole nõus viitega tingimuslikkusele, mis on seotud pindalaga. ja on vaja ka kohapealseid kontrolle, mis põhinevad riskidel. neljas küsimus puudutab ettevõtteid. kui me räägime siin ÜPP reformimisest siis kui me räägime siin sellest ainukesest valdkonnast, kus meil on pädevus, ühe minuti jooksul ei ole tegelikult mul aega asjadest rääkida. me ei saa sellest rääkida ka täiskogus, millal me sellest siis räägime? ei, ma andsin teile kaks minutit aega El... aitäh, härra esimees. tahaksin tänada proua Müllerit selle raporti eest. mõned ettepanekud on äärmiselt huvitavad, aga arvestades eh, väga lühikest kõneaega, mis mul on, hakkan käsitlema kohe neid aspekte, mis mulle kõige rohkem muret tekitavad. komisjoni ettepanekus ja proua Mülleri raportis ei ole minu jaoks vähemalt piisavalt selge see makseasutuste ja haldavate asutuste küsimus. siin on riikidel roll, mida ei tohiks vähendada, see roll, mis neil on teise samba all, on oluline. me peame need makseasutused säilitama ja riiklik koordineerimine hea küll, aga me peame selgemalt defineerima selle rolli, mida mängib ja mida peaks mängima äh, mida mängivad ja peaksid mängima regioonid teises sambas. me ei tohiks seda minimeerida, nii nagu on tehtud komisjoni ettepanekus ja selles hetke ettepanekus. Äh, see nõuandeteenus äh, minu arvates läheb oluliselt kaugemale proua Mülleri ettepanekus ja ma arvan, et see muudaks asjad veel keerulisemaks tegemist on olulise töövahendiga, mis on tulevikku silmas pidades võtmetähtsusega ja seetõttu esitan selles punktis muudatusettepanekuid. nii et eh, meil lõppkokkuvõtteks ei oleks selline olukord, kus nõuandeteenus ei ole jätkusuutlik. kontrollid, eh, me peame olukorda muutma, meil ei saa äh, olla nii, et mingi haldusviga äh, tähendab seda, et põllumees ei saa kolm aastat abi ma olen nõus, et meil on vaja kontrolle, aga ei saa olla niimoodi, et tehakse mingi väike viga, mis seal, millel ei ole eh, midagi pistmist selle ettevõtlusega ja siis selle tagajärjel põllumees ei saa kolm aastat toetusi. see on midagi sellist, mille me peame ära parandama, aga nii, et süsteem ja kontrollid ei satuks ohtu. härra Agnew eh, Yes, Andrew. Oh, it's the usual Andrew. confusion between äh, tavapärane segadus Agnew ja Andrew vahel. Äh, väga, väga kurb, et mind aetakse segamini härra Agnewga. mina olen Andrieu. aitäh mulle sõna andmast, omalt poolt tahaksin ka tänada Ulrike Müllerit tema raporti eest, mis on koostatud keerulisel ajahetkel ning teen omalt poolt ka üsna kiiresti, sest toetan äh, kontrollide osas seda, et äh, meil oleks ikkagi ühisreeglid, mis on kõigile ühised, samuti ka sanktsioonide osas. ning äh, selle reformi käigus me peaksime ikkagi tugevdama poliitika ühisosa kõigis nendes kolmes raportis. mis puudutab kriisireserve, siis eh, see, see peaks olema seotud ühise turukorraldusega. ning olen, eh, toetan proua Rans Garcia seisukohta, et me peaksime vaatlema seda eh, kriisireservi kumulatiivsena. ning viimane asi, menetluste lihtsustamine. ka Kontrollikoda rõhutab seda, et me peame eh, neid menetlusi säilitama ja seetõttu ma toetan proua Mülleri raporti suunda. härra Buda, palun. Eh, aitäh, härra esimees. paar lühikest märkust selle ettepaneku kohta, mida ma tervitan ja see on väga hea Äh, otsemaksete agentuur. see amet peaks töötama äh, põllumeeste heaks, esiteks, aga tal peaks olema ka põllumehi nõustav roll, enne kui nad hakkavad esitama rahastustaotlusi. tihtipeale on need taotlused äärmiselt bürokraatlikud ja keerulised äh, esitada põllumeeste jaoks ja ma tahaksin näha, siin Euroopa tasandil standardiseerimist. teiseks, nõuandeteenused peaksid olema põllumeestele ligipääsetavad, sest minu arvates äh, on nad äärmiselt olulised äh, talude haldamisel nii, et äh, põllumehed ei paneks toime haldusvigasid ja ei saaks siis karistatud nüüd, mis puudutab karistusi ja sanktsioone, maksete viivitamist, teen ettepaneku. kui põllumees viivitab, siis ta peaks, peab maksma trahvi, meie peaksime siis eh, teistpidi ka tegutsema, et kui põllumees eh, ei saa oma makseid, ta ei, ei ole nii, et, et tema ei peaks eh, maksma trahvi ja samal ajal ei peaks ka riik maksma trahvi aitäh, eh, härra esimees ja aitäh ka raportöörile proua Mell-, Müllerile selle hoolikalt ettevalmistatud eh, arvamuse eest, siin saadetakse eh, tähtis sõnum, et Euroopa Liit peab olema usaldusväärne, kui tekib kriis ja avatud suhtumise juurde käib ka see, et kriisi haldamismehhanism ei vähendaks toetusi, et see tugi oleks ka tegelik Äh, põllumeestele. oluline on see, et kontroll oleks riskipõhine ja et sanktsioonide äh, aluseks on korduvad vead, mitte suvalised juhuslikud vead. ja see peaks olema selle äh, määruse kõige olulisem prioriteet ja olen raportööriga nõus ka graafiku osas. kõik see, et me saaksime selle ametiajal sellega ühele poole, on oluline, et me jääksime graafikusse, soovin raportöörile siin edu ja ma siiski sooviksin, et need kolm eri raportööri teeksid tihedat koostööd, sest et need kolm määrust mõjutavad üksteist otseselt ja neid ei saa saata edu, kui raportid omavahel vastuollu lähevad. härra Häusling, palun. aitäh, proua Müller üks asi, mis teie raporti juures mind natuke segadusse ajab, on see, et te sisuliselt aktsepteerite seda uut süsteemi. me peaksime aga minu meelest ikkagi põhimõtteliselt arutama seda, kas, kas üldse on mõistlik liikmesriikidele need pädevused üle anda, aga me, tundub, et, et me oleme praegu lihtsalt vaikimisi seda aktsepteerimas ja, ja siis me oleme ju sisuliselt siin võimetud tulevikus midagi tegema, me peaksime sellest rääkima. et praegu me komisjoni ettepanekut üritame ainult üksikasjades täpsustada. et minu meelest paljudes, paljudes küsimustes me peaksime põhimõttelist arutelu pidama. nüüd kontrollid, jah, me peame nendest rääkima, ühelt poolt nõutakse vähem kontrolle, tõhusamaid kontrolle, aga seda tuleks kõigepealt mulle selgitada, kas see asi üldse saab toimida niimoodi. et me peame samuti arvestama ka seda ja see on väga oluline et äh, kõigepealt peaks kõikides liikmesriikides saavutama kontrolli sama standardi, et meil ei oleks erinevaid süsteeme ja seda tuleks esimeses järjekorras tegema. nüüd kriisifond, jah, meil peab kriisifond olema, aga kui ta jõustub ja kui seda rakendama hakatakse ja kuidas seda rakendama hakatakse, kuidas see toimub, sest äh, kriisid meil tulevad kindlasti mitte ainult finantskriisid, vaid äh, kliimakriisid ja muud kriisid. ning me peaksime kogu sellest mudelist rääkima. üks konkreetne küsimus. Te rääkisite muuhulgas sellest, et tuleks edendada teavitusmeetmeid. proua Müller, te teate, et Saksamaal on palju vaieldud selle üle ja, ja CMA on kaotatud. ja teie soovite nüüd eh, selle taastada eh, ja selgitada siis tarbijatele uuesti neid asju aga see ei ole ju asi, mille, mida komisjon saaks teha, see on meie ülesanne eh, seda selgitustööd teha parlamendiliikmetena. ja si-, siia minu meelest sellesse õigusakti see küll ei kuulu, aitäh. Right, Chairman, sorry for härra Agnew, eh, vabandust, et ma enne sekkusin, ma tõesti arvasin, et te ütlesite minu nime, ma ei eh, hakkaksin lihtsalt suvaliselt sellist rikkumist tegema. proua Mülleri poolt öelda on huvitav, ta on sellega tõsist tööd teinud ja siin on kaks raporti, esiteks saavutuste raport ja siis auditi, audiitori raport. audiitori raport tundub olevat üsna sel-, üheselt mõistetav. põllumees äh, kasutab kava, kus talle makstakse X summa ja audiitor peab tagama, et talle ei maksnud X pluss. Äh, see saavutuste raport ja ma saan aru, miks ta tahab, et see kahe aasta peale lükatakse, sest et see on oluliselt keerulisem. Äh, vaatame, milliseid saavutusi tuleb mõõta kas äh, seal äh, farmis on rohkem äh, mesilasi, kui palju seda alustati, keegi peab, keegi peab need saavutused mõõtma. sama puudutab näiteks puhast vett, mis läheb läbi selle talu, kas see vesi on muutunud puhtamaks, kas on toimunud erosioon, keegi peab seda mõõtma, kas loomade heaolu on paranenud ja kõige olulisem on see, et kas need kasvuhoonegaasid on vähenenud ja kes seda saavutust mõõtma hakkab ja mulle jääb tõesti mulje, et jah, proua Möller on äh, leppinud sellega, et see maksab päris palju, aga mina ütleksin, et isegi kahe aasta tagant äh, maksab see terve varanduse. pani president Madines. proua McInnes, palun. aitäh, härra esimees, mul on kõigepealt üks küsimus, tahan tänada Ulrikat äh, tema töö eest see küsimus puudutab nõuandeteenust, kus raport teeb ettepaneku see säte viia strateegilise kava määrusest horisontaalsesse määrusesse ja ma tahaksin teada, mis see loogika siin on. ja võib-olla see üllatab, aga härra Agnew kommentaarid on väga asjakohased selle kohta, et kuidas me Äh, mõõdame saavutusi keskkonda silmas pidades ja see võib-olla on küsimus kontrollikojale, kui meil see täna pärastlõunal see diskussioon tuleb, aitäh. härra Jaar, palun. aitäh, suur tänu kolleeg Müllerile. väga hea, et meil on siin raportöör, kes no kuidas seda nüüd öeldakse tõesti on olnud aktiivne ja, ja näeb asju põllumehe seisukohast, aktiivne selles valdkonnas. seoses kolleeg Hoisingile teemad, millest tema rääkis, tulevad arutusele järgmise raportiga seoses. seoses sellega, mis komisjon välja pakub, peaksime me pöörama tähelepanu sellele, et me räägime siin Euroopa ühisest põllumajanduspoliitikast, et see ühisus ei tohiks siit ära kaduda sest see ühisus on just asi, mille üle me peaksime uhked olema Euroopas. mis puudutab kontrollisüsteemi ja täpsust, siis nagu öeldakse, arutelud on praegu käigus, me peame vaatama äh, Äh, äh, me peame mõtlema sellele, et kontrollistandardid peaksid olema samad, mõnedes liikmesriikides soovitakse neid äh, madaldada, näiteks Saksamaal üritatakse ju hakata ruutmeetri täpsusega mõõt, mõõtma neid pindu. see võib intellektuaalselt olla huvitav, aga praktikas ei ole sellel suurt tähtsust ja see muudab asja keeruliseks ning eh, Saksamaal praegu arvestatakse isegi sõidukite, millega teenindatakse mingeid põllumajanduslikke vajadusi, nende jäljed arvestatakse toetavast, toetatavast maast välja. et seda kõike saab satelliitide pealt teha, aga igal juhul ma usun, ma ma usun, et siin on eh, vaja nii mõndagi muuta, toetan siin kolleeg Müllerit, see peaks olema meie poliitilise huvi keskpunktis Härra Bogovič, palun. besedo, najprej čestitke Ulriki za odlično poročilo. kar se tiče osnovne. aitäh. tänan raportööri seda ettevalmistamast. mis puudutab meie põhidilemmat, siis see kontsep-, kas me valime ühe kontseptsiooni või teise, siis eh, oleksime pidanud juba varem arutama äh, härra Dorfmanni soovitust ning äh, oleksime pidanud intensiivsemalt osalema selle raporti ettevalmistamisel ja komisjoni ettepanekute ettevalmistamisel, vastasel juhul põllumajandussektor kannatab. mina toetan seda raportit, näiteks seda kaheaastast aruandlust. minu meelest võiks seda pikendada ka kolme aastani, küll usun, et komisjon oma dokumentides peaks tegema äh, vastavad ettepanekud selgelt ja meie peaksime otsustama siis, et vähemalt kaks aastat üleminekuperioodi me peame olema realistlikud. ning alles aastal kaks tuhat kakskümmend kolm on võimalik seda poliitikat rakendama hakata. mis puudutab äh, seda force majeure'i, et siin tuleb arvestada ka katastroofi, katastroofide olukorda, näiteks ütleme, kui pere kaotab pereliikme, kes töötas majapidamises, siis niisugune olukord peaks siia alla käima. meil peaks olema toetusvõimalused, teadmiste siire digitaliseerimine, ilma selleta läheb põllumajanduses raskeks. aitäh! aitäh, härra esimees, kaks märkust, kõigepealt tahaksin tänada proua Mülleri töö eest, mille ta on ära teinud, mina tahaksin sellega seoses pöörduda tagasi kriisireservi juurde. nelisada miljonit, eh, teades, mida maksab tegelikult hiljutise piimakriisi lahendamine, eh, tundub mulle suhteliselt vähe ambitsioonikas põllumajandussektori toetamiseks kriisis. teiseks toetan ettepanekut asendada rakendusaktid delegeeritud aktidega. meie parlament peaks säilitama kontrolli võimaluse põllumajanduspoliitika rakendamisel, aitäh. Grazie Presidente, no il rapporto della collega. suur aitäh. ma arvan, et Mülleri raport liigub õiges suunas, luuakse ühis-, põhimõtted, eriti mis puudutab äh, karistusi äh, selle eest, et tingimusi ei täideta ja need äh, saavutuste mõõtmise ettepanekud, mille tegi komisjon, aga ma arvan, et no, oluline on ka sisse viia uuesti ühtsed reeglid kontrolli, järelevalve, sanktsioonide ja rahade tagasinõudmise kohta, kui rahased on makstud ebaõiglaselt ja see tähendaks, et meil oleks ühtsem põllumajanduspoliitika ja tähendaks äh, rohkem õiguskindlust äh, põllumeestele. mis puudutab kriisireservi, siis äh, meie töötame koos oma raportööri Dos Santosega, et seda neljasaja miljonilist eelarvet saaks äh, suurendada, et me saaksime tegutseda oluliselt kiiremini ja meil oleks teistsugused mõõdikud kui need, mida kasutatakse tavaliselt ja siin ma pean silmas riskihaldusmeetmeid. olulisi samme on seal siin tehtud omnibus määrusega, aitäh. aitäh, härra esimees. tahaksin tänada Ulriket raporti eelnõu eest, mida ta esitles täna hommikul. tegemist on eelnõuga, millega ma olen paljudes põhimõttelistes punktides päri, eh, selles, mis puudutab näiteks halduskoormise vähendamist ja lihtsustamist komisjon ei, ei ole meile siin piisavalt ettepanekut teinud. Mm, tahaksin käsitleda kriisireservi küsimust. reserv, mis peaks olema suunatud põllumajandusele, eh, peaks, eh, eh, seda peaks rahastatama üldeelarvest, nagu raportöör märkis, ja me peaksime rõhutama seda, et siia suunatakse uut raha mitte aga esimese samba raha, väga oluline on, et me väga tähelepanelikult seda küsimust järgiksime ja reageeriksime, sest äh, kriise kindlasti tuleb ja neid ei tule vähe. daamid ja härrad, äh, nüüd on lõppenud äh, üldine arutelu, ma ei näe rohkem sõnasoovijaid seega annan sõna komisjonile. härra Möögele, palun. Thank you very much, chairman uh,. Let me start by thanking uh, mis-. alustuseks tahan uh, tänada proua Müllerit selle äh, raporti eelnõu eest äh, tänan teda tema avatuse ja valmiduse eest erinevatel kohtumistel asju arutada komisjoniga. meil on olnud võimalus selgitada seda määrust detailselt ja ma arvan, et see on äärmiselt hea alus edasiseks protsessiks. mis on horisontaalne määrus? see on seadusandlik tekst, mis puudutab ÜPP haldamist haldusasutuste, liikmesriikide poolt äh, selle kohta, kuidas komisjon on siia kaasatud äh, sisemise kontrollijana nii-öelda. seetõttu see määrus on äh, paratamatult mõne keerukas ja tehniline, sest me räägime siin finantsmenetlustest ja otsustest, mida tehakse selles kontekstis. see on muide ka põhjus, miks me usume, et seda määrust peaks muutma nii vähe kui võimalik sest et tegemist on funktsioneeriva instrumendiga senini. rääkisime just siin sellest madalast veamäärast, mis on ka sellega seotud ja seetõttu piirdusime oma töös sellega, et kohandasime teksti uue poliitikaga, nii nagu see on välja pakutud mis on põhimõtteliselt äh, paika pandud äh, strateegilise kava määruses. ma arvan, et seda tuleks silmas pidada, et see, mis on teie ees, see on, on midagi sellist, mis enamikel juhtumitel juba eksisteerib ja ei muutu. üks küsimus, mida siin äh, tõstatati, mis puudutab infomeetmeid, ainuke asi, mida raport välja pakub, on see, et selle sätte asukoht peaks muutuma. hetkel on see artiklis nelikümmend midagi ja nüüd see läheks esimese kümne artikli sisse. see on ainuke muutus, see on artikkel, mis juba eksisteerib sellel ei ole midagi pistmist CMR-iga, see on hoopis teine mehhanism, staatus quo ei muutu kuidagi. käsitlen nüüd mõningaid punkte, mida siin on mainitud ja võtan üles ka rea teisi punkte, mille olen tuvastanud raportit läbi lugedes. esiteks tehakse viiteid definitsioonidele, mis on CPR määruses. seda kindlasti võib uurida aga me peaksime olema teadlikud sellest, et CPR jätkuvalt koha, põhineb vanal eh, nõuetele vastavuse reeglitel, nii et ma ei ole päris kindel, kas need reeglid tegelikult on vastavuses horisontaalse määruse ettepanekuga, nii nagu komisjon on selle teinud. haldusasutused, ma eh, näen, et artiklite järjekorda on muudetud, see on midagi sellist, mida võib samuti arutada ja küsimus, kas seda peaks tegema, seda kindlasti võib veel uurida. aga on üks muudatus, mis on meie jaoks murettekitav, et koordineerivale asutusele antakse märkimisväärne juhtiv roll. Nendele, kes ei tea, see, need koordineerivad asutused liikmesriikides eksisteerivad ainult sellistes liikmesriikides, kus on rohkem kui üks makseasutus ja neil on põhimõtteliselt koordineeriv roll, neil ei ole mingisugust eraldi või sisulist eh, poliitikat kujundavat rolli. ja ma arvan, ma ei usu, et see on see, mida te tegelikult tahate, sest et diskussioonist jääb mulle mulje, et te tahate kohaselt eh, kirjeldada regionaalseid vastutusi poliitikas, aga siin liigutataks pädevusi ja vastutusi kesksele tasandile, sellisele asutusele, mis ei ole mitte kunagi tegelenud äh, selliste sisuliste ülesannetega. ma arvan, et seda peaks uurima. märgin ka seda, et see haldusasutuse säte ja säte, mis puudutab nõuandesüsteemi, see on muudetud strateegilise kava määrusest horisontaalsesse määrusesse iseenesest ei ole see dramaatiline, aga see minu arvates võtab veidi asjad kontekstist välja, sest need kaks sätet on sügavuti sees strateegilise kava määruses ja on osa strateegilise kava protsessi poliitilisest kontekst, kontekstist. nüüd seda on mainitud paar korda, rida kõnelejaid on seda kiitnud, olete teinud ettepaneku äh, üle kahe aasta aset leidvaks saavutuste mõõtmiseks, see on midagi sellist, mis meie jaoks äh, kõige suuremat muret tekitab. see saavutuste raport on äh, oluline eh, tagamiskinnitusprotsessi element eh, ja see peab aset leidma iga-aastaselt, sest et see on seotud eelarvega. kui nüüd need saavutuste raportid tehakse kahe aasta tagant käivateks, siis see tekitaks eh, kinnituste saamisel suure probleemi. minu arvates ei ole see vastavuses ka finantsmäärusega, mis on paika pannud selged reeglid selle kohta, et et kuidas need kinnitused aset peavad leidma, nii et paluksin tõesti, et veel mõtleksite selle muudatuse üle. siin on paar korda mainitud ka põllumajandusreservi. ja selle reservi osas, nii nagu ta on välja pakutud, võib-olla on sellised ebarealistlikud ootused. see on tehtud ettepanek, et kaotada, et asendada see hetke kriisireserv, mis mida ei olnud võimalik kohaldada, mis ei töötanud. nii et teeme nüüd ettepaneku põllumajandusreserviks mis oleks põhimõtteliselt lihtsalt eelarverida mis tooks kokku kõik need rahad, mis on kasutatavad kriiside eh, lahendamiseks ja turu haldamiseks. küsimus on, et mis see summa on, mis seal reservis peaks olema, see on poliitiline otsus, mille peab tegema. meie oleme teinud ettepaneku, et see peaks olema vähemalt nelisada miljonit, see vähemalt näitab seda, et eelarveasutus võib sinna panna rohkem ja on ka võimalus, et kui see nelisada miljonit või mis iganes see summa on, et kui sellest ei piisa, et siis võib seda reservi uuesti täita. see on jällegi selline otsus, mille peab tegema eelarveprotsessi kontekstis. aga ma arvan, et äh, siin hakkaks äh, meile vastu töötama see, kui me tuleme tagasi nüüd mingi sellise asja juurde, mida me kutsume kriisireserviks, sest et turumeetmete raha peaks ikkagi kuidagi eelarvesse tulema mingisugusele teisele eelarvereale. ja mis oleks siis äh, selle niimoodi tegemise boonused lõppkokkuvõttes tekib küsimus, et kui palju peaks või saaks kulutada raha ja eelarvega ette näha raha äh, turu ja kriisimeetmetele. see on see küsimus, et et kas see on põllumajandusreservis, kriisireservis, erinevatel eelarveridadel, see hajutab tähelepanu tegelikult küsimuselt minu arvates. olete ära kustutanud need äh, finantslaed, see on midagi sellist, mida me ei mõista, võib-olla seda peaks arutama detailsemalt äh, need laed on eelarve haldamise jaoks äärmiselt oluline. määruse artikkel kolmkümmend viis, siin olete te asendanud sõna või sõnaga ja. see on potentsiaalselt väga tõsine muutus, aga mulle tundub, et võib-olla äh, võib sellega toime tulla nii, et artiklit kolmkümmend viis parandatakse üldiselt, mis muudaks need sätted selgemaks, sest et tundub, et teatud osapooltele need ei ole täiesti selged oleme liikmesriikidega siin juba tööd teinud ja võib-olla on võimalik selles kontekstis leida lahendus. olete öelnud, et te tahaksite eh, rohkem eh, põllumehi eh, karistuste alt välja arvata, see puudutab seda uut tingimuslikkuse meedet. see tähendaks, et erand oleks oluliselt laiem, kui see praegu on, sest et hetkeerand puudutab ainult rohestamist. et te jätaksite Äh, rohkem põllumehi ristvastavusest kohe välja ja meie arvates ei ole see äh, keskkonnaambitsioone silmas pidades hea. ma ei hakka ütlema midagi äh, rakenduse delegeeritud aktide kohta, sest et see on üks nendest keerulistest institutsioonilistest aspektidest, mida ilmselt arutatakse viimaste kolmepoolsete läbirääkimiste käigus ja me ei pea, ma ei tea, millal need aset leiavad, sest et see on nõukogu ja parlamendi ajada, et millised institutsioonilist rolli mängida. ja, ja paar hetke veel, et kommenteerida öö, äh, seda, mida on siin diskussioonis öeldud, force majeure, me oleme selle sätte väiksemaks võtnud, sest et me leiame, et süsteemis, kus liikmesriikidele on antud lähimus, siis see on midagi sellist, mida Euroopa tasand ei pea reguleerima väga detailselt. kui te tahate tuua tagasi sätted, et näiteks, et põllumehe surm või tõsine õnnetus on force majeure, siis jah, hea küll, ma arvan, et see ei ole väga suur probleem. siin mainiti ka arengupoliitikat ma arvan, et sellest peaks rääkima strateegilise kavamääruse kontekstis, sest et seal on välja toodud äh, see poliitika horisontaalne määrus on, nagu ma alguses ütlesin, haldusmäärus, mis on tehniline, mis puudutab institutsioone ja menetlusi, mitte aga poliitikat äh, ja kindlasti mitte välispoliitikat. ma arvan, et see olen vale koht selle jaoks, küsimused kui sellised loomulikult arutlusele tulevad, aga ma arvan, et see peaks olema strateegilise kavamääruse raames N pluss kaks või pluss kolm, nagu te teate, meil oli N pluss kaks varem, see tähendab seda, et maaelu arengus äh, on liikmesriikidel kaks aastat selleks, et kulutada raha. kaks aastat pärast seda, äh, kui äh, on toimunud esialgne kohtusse võtmine, siis liigutati see N pluss kolme läbi, sest et arvati, et kui liikmesriikidele anda rohkem aega, siis äh, Äh, võiks vähendada seda raha, selle raha hulka, mis on kulutamata, äh, mis äh, niimoodi kasvab, et see on maksmata arved Euroopa Liidu arve, eelarves me oleme avastanud, et see ei tööta, mida rohkem anda makseasutustele ja riiklikele asutustele, seda rohkem aega nad ka selleks võtavad. ja seetõttu lõppkokkuvõttes oleks meie arvates mõistlik tulla tagasi N pluss kahe juurde, sest et väike ajaline surve paneb inimesi keskenduma ja neil on rohkem pingutusi, et raha ära kulutada, sest et raha kasutuselevõtt on eelarve haldamises väga oluline äh, vahend. proua Kiera mainis makseasutusi ja nende rolle, et see peaks olema selgem. nagu ma esialgu ütlesin, siis me ei ole siin eriti palju muutnud. ma arvan, et äh, makseasutuste roll on väga selge. alati on seda mõistetud nii, nagu meie oleme selle siia pannud, me oleme lihtsalt teinud mõned väikesed kohandused uut poliitikat silmas pidades ja seda me arutasime just maksuasutuste õppevõrgustikus. aga kui te tahate midagi muuta, siis ehk saaksime pidada siin dialoogi ja vaadata, et millised on need tõelised tehnilised punktid, mis ei ole selged ja mida peaks parandama mainisin juba infomeetmeid, siin on staatus quo, midagi uut ei ole, loomulikult oleme valmis jätkama väga intensiivset dialoogi, et saavutada sellest protsessist koos selle komisjoniga kõige parem tulemus, aitäh. aitäh. härra Agnul on täiendav küsimus. Äh, mul on äh, kodukorda puudutav küsimus. sest äh, kaks korda olen kuulnud, et ingliskeelseid sõnu, mida aetakse segamini, kaheaastane ja poolaastane üks nendest tähendab kuue kuu tagant ja teine tähendab iga kahe aasta tagant ja järjest aetakse neid asju segamini. tundub äh, mulle, kui ma kuulan inimeste sõnavõttu. aga ma olen kindel, et meil seisab ees väga palju segadusi, kui nendest kahest sõnast õigesti aru ei saada. aitäh. nüüd sõna tagasi raportöörile. aitäh nende sõnavõttude eest, ka komisjonile. ma usun, et meil on vaja head alust, läht-, lähtepunkti äh, meie aruteludeks. loomulikult Euroopa Parlamendis on seisukohad, on erinevaid seisukohti. ja me, me soovime neid kajastada. praegu, kuna aega väga palju ei ole, ei saa ma kõiki küsimusi eraldi käsitleda ja kõiki sõnavõtte äh, üldiselt äh, olen ma väga huvitatud variraportööridega koostöö tegemisest, sest meie huvides on halduskoormist liht-, lihtsustada ja seda menetlust lihtsustada ning äh, mul on hea meel, kui esitatakse muudatusettepanekuid, jääme kontakti teiste äh, määruste raportööridega ning peame nendega tihedaid dialoogi, sest horisontaalmäärus on seotud ühise turukorraldusega ja strateegiakavadega ning me peame siin äh, koostööd tegema. aitäh teile arutelu eest! tänan! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmas detsember kell kolm päeval enne kui me läheme punkti kuus juurde, tahaksin tänada raportööri ja kõiki teisi, kes arutelus osalesid. nüüd, enne kui läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, märgin, et me oleme laiali jaganud kirja president Tajanilt ja see kiri puudutab äh, mitut probleemi seoses mandaadiga päevakorra kehtestamiseks täiskogule viiskümmend kaheksa A kodukorras nii, meil on vaja kiirendada oma tööd. ja me peaksime seda arutama delegatsioonide juhtide ja raportööride tasandil, aga ma tahtsin teile sellest dokumendist lühidalt lihtsalt märku anda. järgmine punkt nüüd. ning asi puudutab eeskirju selle kohta, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Põllumajanduse Tagatisfondist ja Maaelu Arengu Põllumajandusfondist rahastatavaid ÜPP strateegiakavu. ning siin on päris mitu komisjoni, kes menetluses osalevad. mõned nendest on os-, otsustanud arvamust mitte esitada meie komisjoni liikmed. on osalenud aktiivselt selles protsessis. nüüd annan sõna raportöörile. proua Herans Garciale. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada variraportööre ja Euroopa Komisjoni ametnikke, kes on teinud tihedat koostööd meiega selle raporti ettevalmistamisel. üks põhilisi probleeme, millega põrkusime, on olnud äh, ajanappus et märtsist kuni praeguse hetkeni on aega olnud liiga vähe. samuti tahaksin tänada nõukogu, sest nõukogu esindajad on üritanud äh, edastada meile oma seisukohad selle dokumendiga seoses ning äh, huvi esindajad, huvigruppide esindajad, kes on minuga kohtunud samuti. kas kõik kuulevad mind? ma olen mikrofonist natuke kaugel, aga ma üritasin edastada tänusõnad kõigile, kes siiani on osalenud selles protsessis. tahaksin alustada sellest, et ütlen, et siin on kolm põhilist eh, mõtet, esiteks mõte sellest, et meil peaks olema kohane ja piisavalt rahastatud eelarve ÜPP-le, see on peamine probleem, mille ees nõukogu ja parlament seisavad mitmeaastase finantsraamistiku aruteludes. ning see on üks kõige olulisemaid punkte ÜPP reformis kui me räägime tähtaegadest, siis peaksime lükkama edasi strateegiakavade rakendamise eh, nii kaugele, et meil oleks võimalik nad tõesti heaks kiita ja liikmesriikidel oleks võimalik võtta vastu rakendusmeetmed. mina teeksin ettepaneku kaks tuhat kakskümmend kolm selleks aastaks panna, et kõigil oleks piisavalt aega nende kavade ettevalmistamiseks ning ei tekiks ohtu, et maksed põllumeestel hakkavad hilinema ning kolmandaks peame vaatama mitmeid nüansse ÜPP-s. nagu ma ütlesin, meie komisjonis peeti arutelu juba enne nende dokumentide tulekut ja siis üks peamisi murepunkte, mis minul oli, oli, oli see, et meil peaks võimalikult suures ulatuses olema ühised strateegiakavad, sest kui strateegiakavad tulevad algusest peale ühised, siis võime olla kindel, et ÜPP jääb ühiseks poliitikavaldkonnaks ka tulevikus. me peame paika panema ühised eesmärgid ja konkreetsemad eesmärgid ja ning liikmesriikide tasandi eesmärgid. lisaks üldistele eesmärkidele, millest räägib artikkel kolmkümmend üheksa Euroopa Liidu lepingus, tuleb meil tagada piisav äh, põllu, tulu põl-, põllumajanduses ning ka tarbija huvide järgimine, see peab olema meie juhtmõte. põllumeestele tuleb ka tulevikus tagada piisav sissetulek ning siin tuleb analüüsida neid lahendusvariante, mis meie ees laual on selle piisava sissetuleku tagamiseks mõju tarbijale puudutab siin seda, kui suurt osa eelarvest ava, kui suure, kui suur osa leibkondade eelarvest peaks minema toidule. Eh, siiani me oleme oma eesmärgid saavutanud ühise põllumajanduspoliitikaga siin, tulevikus peaks see samuti minema. Euroopa Komisjoni konkreetsete, e-, konkreetsemate eesmärkide plaanis peaksime lõpetama toidu raiskamise või seda vähendama. sest see, see küll ei puuduta põllumajandust. loomulikult olen ma toidu raiskamisele vastu, aga ma ei arva, et et see ei mõjuta põllumajandussektorit äh, nii suuresti. edasi peame analüüsima naiste rolli põllumajandussektoris, see on väga oluline ning sellega seoses tuleb naiste õiguste teatud aspekte arvestada, sest on väga tähtis äh, seista vastu sellele, et inimesed lahkuvad maalt. ning lisaks ka demograafilised probleemid, mida, millega me põrkume naistel ei ole enam nii palju lapsi kui varem, elanikkond vananeb, me peame seetõttu naistega seoses uued mõõdikud või näitajad vastu võtma. peame mõtlema metsadele õhu puhastamise piirkondadena ning peaksime takistama Euroopa Komisjoni delegeeritud aktidega uusi näitajaid kehtestamast et meil tekib siin kindlasti küsimus sellest, mis on see püsiv äh, rohumaa, kes on põllumees. Nende definitsioonidega tulevad meil probleemid. olen kuulanud ära kõigi seisukohad, liikmesriikide seisukohad, huviesindajate seisukohad ja leian, et meil tuleb siin väga põhjapanev arutelu. mina sooviksin muuta Euroopa Komisjoni ettepanekut selleks, et vastav definitsioon siduda täpsemalt põllumajandusliku tegevusega ning Euroopa perepõllumajandusmudeli säilitamisega. ning ma tean, et ka teised esitavad siin kindlasti muudatusettepanekuid. me peaksime üritama jõuda võimalikult laia definitsioonini, mis meie komisjonis saaks võimalikult laiapõhjalise toetuse püsiv rohumaa, siin eh, lähtume omnibus määruse definitsioonist, eh, et lahendada probleem nendest rohumaadest, mis ei ole kaetud. nüüd eh, noorpõllumeeste probleem. mõnedes liikmesriikides on läbi viidud uuring, mille kohaselt neljakümnelt neljakümne viie aastani äh, Äh, noorpõllumehe vanusepiiri tõstmine võiks olla asjakohane. mõeldes äh, liikmete seisukohtadele, kes vastu olid, no hüva küll, kui te nõus ei ole, see oli lihtsalt mõte, mis mulle pähe tuli, arvestades, kui vanad on põllumehed paljudes Euroopa Liidu riikides keskmiselt ent äh, loomulikult see oli lihtsalt ettepanek teatud liikmesriikide osas, see ei peaks olema kohustuslik, et mõnedes liikmesriikides võiks seda Eh, teha, et põllumehi, noor, noor põllumehi põllumajandusse juurde tuua. et oleks võimalik maksta toetust põllumajandusse tulejatele ning eh, me peame mõtlema sellele ka arvestades eh, neid inimesi, kes lahkuvad maalt olen teinud ettepanekuid äh, sissetulekutoetuse maksmiseks äh, kestlikkusega seoses minimaalselt seitsekümmend protsenti otsemaksetest peaks minema sellele abile põllumajanduse sissetuleku toetavatele meetmetele, see on üks olulisemaid meetmeid. mis puudutab nüüd piirmääru, see on teema, mis paljudele väga südamelähedane on, võiks olla kohustuslik liikmesriikides äh, kehtestada oma piirmäärad vähemalt sada tuhat eurot pärast seda, kui on maha arvestatud palgad, äh, siis öko mm, programmid ja maksed noorpõllumeestele. olen saanud äh, murekirju selle kohta, et et komisjoni ettepanek ei arvesta erinevaid tootmisstruktuure Euroopa Liidus ning et me peaksime rohkem arvestama erisusi liikmesriikide vahel, kui me teeme otsuse piirmäärade kohta ning seetõttu eh, jätaksingi selle otsuse lähimuspõhimõttest lähtuvalt liikmesriikidele, et loomulikult olen valmis ära kuulama teise seisukohad. mis puudutab ümberjagamismakseid, siis kakskümmend protsenti peaks olema kestlikkuse plaanis vastav määr ning kolmkümmend hektarit või vastav arv sõltuvalt keskmisest äh, põllumajandusüksuste pindalast liikmesriigis ning äh, teised äh, kriteeriumid peaksid olema ka kehtestatud, et makseid võrdselt jagataks. seoses finantsmeetmetega selle uue meetme all, nad peaksid eristuma ja, aga samas toimima koos kliima ja keskkonnameetmete maksetega maaelu valdkonnas. ning eh, seda sellepärast, et, eh, et keskkonnaplaanis on praegu meil mitmeaastased kavad, aga eh, mahepõllumajanduse plaanis iga-aastased väärtuslikke põllumajandussüsteeme tuleks säilitada mis keskkonda juba toetavad. sest need äh, mõjutavad positiivselt maapiirkondi, mäepiirkondi, äh, kui, ja neid ei ole siiani piisavalt tunnustatud. Äh, mäletate lambakasvatuse raportit? mis puudutab tingimuslikkust, siis seda tuleks tugevdada meetmed võtavad praegu toitainete osas toetused maha ning eh, sellega seoses võib tekkida probleeme regioonides. mina teeksin ettepaneku, et eh, toitainete kestlikkus, eh, see küsimused tuleks lahendada nõustamissüsteemi raames. rohestamise taastamisega seoses. mis puudutab äärepoolseimaid piirkondi, siis eh, neile peaks kehtima erand rohestamise meetmete osas. mahepõllumajanduse puhul see juba nii on ning eh, äärepoolsemates regioonides kehtivad eritingimused võrreldes teiste regioonidega. mis puudutab põllumajandustava, siis äh, siis on meil praegu keskkonnameetmetes olulised punktid paigas näiteks, näiteks viis protsenti püsirohumaa osakaal, siis võimalus kasvatada valgurikkaid kultuure maadel, mis on olnud tootmisest väljas ning erimeetmed põllumajandusüksustele, mis on väiksemad kui kümme hektarit. nüüd noorpõllumehed siin eh, punkt, millega piiratakse võimalust vähendada makseid sellele põllumeeste kategooriatele. ja nüüd, kui, kui põllum-, noortele põllumeestele liiga meil on vaja niisugust tingimust noorte põllumeeste toetamiseks. nüüd on vaja perioodi pikendada viielt seitsmele aastale maksete osas ja täiendavad kaks protsenti peaksid minema Äh, valgurikastele kultuuridele. siseriiklikus reservis on kolm protsenti piirmäär praegu maksete osas. mis puudutab sektoripõhiseid meetmeid, siis äh, olen siia sisse kirjutanud äh, punkti, mis võimaldab üleminekut praegustelt süsteemidelt tulevastele süsteemidele ja me peame seda üleminekuperioodi arvestama teiste seri-, sektorite osas Äh, valgukultuurid ja muud, olen näinud ette võimaluse koostada siseriiklikud toetuskavad, nagu meil on näiteks äh, mesinduse või viinamarjakasvatuse alal. viiekümnelt seitsmekümnele protsendile on suurendatud äh, finantseerimismäära ka vesiviljeluse osas. on, ning see on loogiline. nii palju nüüd äh, puuvilja ja juurviljakasvatusest, äh, siin on vaja realistlikumaid keskkonnaeesmärke, kümme protsenti vastavatest äh, rahadest peaks, peaks olema suunatud keskkonnameetmetele, see peaks olema kohustuslik ning täiendavalt sellele kümnele protsendile peaks või alternatiivselt peaks olema meil kaks meedet veel eh, välja pakutud, nii et eh, mina olen niisugusel vahepealsel seisukohal komisjoni ettepanekuga võrreldes. tootjaorganisatsioone peaks eh, toetama, me oleme jätkuvalt üritanud tõhustada pakkumist. mis puudutab investeeringute toetamist tootmise arendamiseks, innovatsiooniks siis peaks toetama mitte ainult äh, väikeettevõtteid, vaid ka suuri ettevõtteid, sellepärast et just seal tehakse investeeringuid, mis arendab tehnoloogiat ja viib edasi sektorit tervikuna. mis puudutab maaelu, siis keskkonna- ja kliimameetmed peaksid olema kohustuslikud liikmesriigi kõigil äh, territooriumidel ning äh, abi tuleks abimakseid tuleks teha mitte ainult sissetuleku kaotuse tõttu, vaid ka stiimulitena. minu ettepanek on lõpetada maaelu arengutoetus neile, kes ei ole äh, aktiivsed põllumehed. me peaksime mõtlema neile jõupingutustele, mida liikmesriigid on teinud piirkondades, kus on ebasoodsad tingimused, kolmkümmend protsenti abist. kui abi, kui liikmesriigi kui, kui äh, kolmkümmend protsenti liikmesriigi territooriumidest saab äh, kliima või keskkonna abi, siis tuleb mõelda, eh, siis tuleb seda arvestada, kui liikmesriigis on probleeme kliima- või keskkonnatingimustel. me peame eh, toetama ka bioloogilist mitmekesisust ning vastavas valdkonnas rakendatavaid meetmeid. nüüd eh, täiendavad investeeringutoetuse meetmed seoses ökopõllumajandusega. mis puudutab noori põllumehi, siis või uut, uusi põllumehi, siis äh, või põllumajandusse tulijaid, siis äh, seda tuleks äh, defineerida nii, et arvestatakse ka põllumajandusettevõtete üleandmist, hõlmamaks juhtumit, kus põllumees läheb erru või pensionile, aga tema ettevõte näiteks ühendatakse suurema ettevõttega või näiteks kõrval asuva ettevõtja ettevõttega. meil peaks olema fondid mitmete riskide üheaegseks haldamiseks ja ja põllumeeste ühenduste toetamiseks seitsmekümne viielt sajale protsendile on vaja suurendada abi teadmussiirdeks naised maal peatükk peaks saama rahastuse. mis puudutab kiskjaid, siis olen siia toonud sisse uue peatüki, eh, millest on, oleks võimalik maksta põllumeestele toetust kiskjate rünnete tagajärgede kõrvaldamiseks, me ei tohi sellelt probleemilt silmi kõrvale pöörata. ning ma tean, et äh, mitmetes liikmesriikides on siin abimeetmed olemas, aga teistes ei ole jällegi, et see on, kuna probleem on üldine, vajab ta üldist lahendust. ning teie ettepanekud on teretulnud, me võime neid arutada. mis puudutab äh, kavasid, mis on seotud äh, strateegilise kavandamise peatükiga, siis siis olen siin toonud sisse võimaluse määrata regionaalsed äh, haldusasutused, arvestada, arvestamaks liikmesriikide põhiseaduslikke traditsioone, et need regionaalsed äh, kavad peaksid, äh, neil peaks olema koht riiklike kavade kõrval. olen kaotanud siit ära praegu mm, kompensatsiooni, mille komisjon on välja pakkunud saagikusega seoses sisuliselt on, on see tegi-, nagu lisakaristus, kui inimesed ei, kui isikud ei täida oma keskkonnaeesmärke. ning äh, komisjoni heakskiit riigiabi osa strateegiakavade rakendamisel rakendusaktina kontekstuaalsete näitajate kehtestamisel ning tulemusnäitajate paikapanemisel. komisjon on ette pannud et need tuleks kehtestada rakendusaktide vormis, minu hinnangul peaksid need olema delegeeritud aktid, aktid, sellepärast et nad on olulised nüansid uutes strateegiakavades. ning äh, lõpetaksin selle äh, nii-öelda kella kinnilöömise mehhanismi rakendamise hm, et muuta rakendamine paindlikumaks. meil on umbes nelisada viiskümmend muudatusettepanekut esitatud komisjoni ettepanekule, see on minu sissejuhatus sellele teemale ja kuulan nüüd huviga teie kommentaare. ja nüüd saavad sõna variraportöörid. kaks minut kolmkümmend sekundit igaühele. suur tänu suur tänu varuraportöörile, te nägite tõesti kõvasti vaeva, väga palju muudatusettepanekuid koostasite ja ütlete ka selgelt, et te tahate pikemalt selle teemaga veel tegeleda ja see on väga õige. aga ma tahan pisut teistmoodi läheneda, meil on vähe aega käsutada ja ma tahaksin peamisest rääkida. peamised asjad tuleb tõesti keskmesse seada ma arvan, et raportööri ülesanne on peamine kurss meile kätte näidata. ja siin ma tahan öelda, et äh, mul on mitmes osas teistsugune seisukoht, te ütlete, et äh, olete ÜPP poolt, et see peab ühine põllumajanduspoliitika olema, aga teisalt, kui asi on, on kahanevuses või ülemmäärade kehtestamises või selles, kuidas tingimuslikkusega talitada, siin ikka ja jälle jääte te ebaselgeks, ebamääraseks ja e, taandute kohustuslikkusest. ma arvan, et ühises põllumajanduspoliitikas on vaja selget ülemmäära kehtestamist ja kõigile ühesugust ülemmäära liikmesriikides Äh, äh, otsetoetustele. Äh, selline kohustuslik ülemmäära seadmine kõikidele liikmesriikidele ühesugune on kindlasti väga oluline, aga teie tahate vabatahtlikkust otsetoetuste ülemmääral sada tuhat eurot. nii see asi tooks kaasa killustatuse ja mitte ühtsuse ÜPP-s. nüüd, mis puudutab keskkonnakohustusi, needki peavad olema tõesti kohustuslikud kõikidele liikmesriikidele ja kui me siin lapitekil loome, siis meil ei ole ühist põllumajanduspoliitikat. nii et <clears throat> jällegi, kui me seame eesmärke, komisjon <clears throat> on siin olnud üsna leebe ja peab olema neid veel tugevdama ja kui nad meil on paigas, siis nad peavad olema ka kohustuslikud liikmesriikidele. ja üritan üldise hinnangu anda. komisjon on teinud ettepaneku ja ma näen, et raportöör ei ole teravamaks seda muutnud, vaid pigem lahjendanud. aga kas me seda ikka tahame, kas see on meie eesmärk, et sellise nõrgema ettepaneku ettepaneku alusel hakkame tööle. kas me ei peaks hoopis teravamalt teemasid tõstatama ja suurema selguse looma? ja tahan konkreetselt rääkida veel ühest teemast, seitsekümmend protsenti eh, vahenditest, eh, mis puudutab eh, sissetulekutoetust. Mm, jah otsetoetused on praegu suure tule all üldsuse poolt, inimesed ei mõista, miks me eh, mingitele aladele raha eraldame ja nüüd te tahate et, et seitsekümmend protsenti eh, abirahadest on tõesti pindala põhjuselt. Eh, sellest ma ei saa aru, jah, meil on vaja tõesti suuremat ühtsust ülemäärade osas, tugevamaid tingimusi on meil vaja, meil on vaja siduvaid ökokavasid ja kindlasti on meil vaja ka eesmärke muuta ÜPP-s, näiteks arengupoliitika vallas Ja chciałbym powiedzieć, że przecież w gronie... Nüüd ma tahan teile meelde tuletada, et variraportöörid on juba korduvalt koos istunud ja teil oli aega kõikidest nendest asjadest juba rääkida. härra Huitemaa. ma tänan, minagi tahan tänada raportööri raporti eest. jah, väga palju vaeva on ta sellega näinud, väga palju muudatusettepanekuid teinud ja paar asja, mis mulle päris hästi meeldivad, nimelt need uustulijad ja naiste osalemine. aga ma arvan, et on vaja veel parandada ühte-teist, et meil oleks rohkem tulemustele suunatud, eesmärkidele suunatud meie ÜPP seos eesmärkide vahel ja tulemuste vahel ja ka Kontrollikoda ju ütles, et me ei saavuta tulemusi nende eesmärkide vallas, mis meil on ja kaks eesmärki, mis ma tahan välja tuua, mis tuleks läbi arutada. kõigepealt ÜPP peamine eesmärk loomulikult on see, et me eh, tagame Euroopa põllumajandussektori konkurentsivõime ja teiseks, et me ka pakume avalikke hüvesid. kõigepealt konkurentsivõime meil on terve rida meetmeid siin, aga me üritame ikkagi rääkida ainult otsesest sissetulekutoetusest, aga innovatsiooni tuleks investeerida, paremat koostööd teha, riskide haldamine on oluline ja ma tahaksin, et meil oleks võimalik ka seirata, kuidas meie konkurentsivõime suureneb artikkel kaheksakümmend seitse kliima osas näeb seda ette, et me jälgime täpselt, kuidas kliima vallas kulutusi tehakse. aga seesama on meil nüüd jäänud tegemata ÜPP ühe peamise eesmärgi osas, nimelt konkurentsivõime tõstmine. nii et meil on vaja samast loogikast lähtuda ka konkurentsivõime tõstmisel. nüüd avalikud hüved, jälle tähtis eesmärk ÜPP jaoks. keskkonnaküsimused, kliima, bioloogiline mitmekesisus Äh, maastikud. meil on mitmesugused instrumendid, meil on tingimuslikkus kasutada, ökokavad kasutada, samuti teine sammas ja võib-olla veel üht-teist. aga miks me ei üritaks holistilisemalt läheneda? miks me koondame tähelepanu jälle ainult tingimuslikkusele ja isegi sellisele süvendatud tingimuslikkusele. me oleme näinud, et see meetmepõhine lähenemisviis tingimuslikkus ei anna tulemusi avalikkusele pakutavate hüvede vallas kui te olete põllumees ja on ÜPP ja on vaja lihtsalt linnukesi panna ühe või teise meetme vastu, et seda tuleb teha, sest vastasel korral ei saa toetusraha. aga me vaatame ainult, kuidas meetmeid rakendatakse ega vaata tulemusi ja sellisel juhul loomulikult ei saavutata seda, mida tahetakse. peab olema tõesti eesmärkidele suunatud lähenemisviis ja tuleb motiveerida põllumehi. et nad näeksid vaeva tulemuste saavutamisel rohkem. nii et teen ettepaneku, et me alandame tingimuslikkuse lähtejoont ja ökokavad muudame palju olulisemaks eesmärkide taotlemisel ja olen nõus rohelistega, et tulemuseks on tõesti paremad kliima, bioloogilise mitmekesisuse, keskkonna tulemused. ja lõpetuseks ka seda, mida proua Neuchel ütles, meil on vaja jah äh, äh, pindalast lahti siduda toetused. ma tahan, et minu tegevus toetataks, mitte minu kasutus olevat ala. Panie pośle, racja, tylko że łatwo powiedzieć. jah, seda on lihtne öelda. kallis kolleeg, aga raskem on seda teha härra Flanagan uh,. suur tänu. suur tänu ka raporti eest, proua Garcia. Eh, kui ma tulin siia komisjoni, oli minul soov, et mm, meil tõesti eh, ÜPP rahad jõuavad inimestel, kes seda vajavad. ja ajapikku ma sain nagu lootust siin ja ma olen nüüd üli, üllatunud mõnede saadikute arvamusest. olin eriti üllatunud äh, just sellest, mis ma kuulsin Rahvapartei ridadest, nimelt peretalude kaitsest äh, räägiti, sellest, et inimesed lahkuvad. ma olen ka eelarve kontrolli komisjonis ja seal räägitakse, kuidas paremini ÜPP-d mm, jaotada ja et äh, nüüd ma kuulen jälle, et üks äh, põllumees ei tohiks saada suuremat toetust kui tema naaber mm, jah, nüüd esialgne ettepanek või muudatused, mida proua Garcia välja pakkus, ei taga kõike seda, kõigepealt on vaja tööjõukulud võtta arvesse ülemmäärade lagede määramisel. Äh, äh, jah, see, kui me nüüd arvutame seda, mida veerand sajandit tagasi tehti talus ja võtame selle aluseks, siis ei kõlba see kuhugi. meil on pakilisemaid asju. rahvapartei on siin öelnud aastaid, et asjad ei toimi ja ta vist ei tahagi, et asjad toimiksid. tööjõukulusid peab arvestama ja mis puudutab põhitoetusi, seitsekümmend viis protsenti liik-, kuigi keskmiselt, aga see peaks olema sada protsenti aasta kaks tuhat kakskümmend seitse lõpuks eh, liikmesriigi keskmisest. ökokavad on ebamäärased, nad ei ole sihipärased ja kuidagimoodi ei too, näita tulemusi ja mõõdetavaid meetmeid, neid meil ka ei ole, audiitorid aruanne kogu aeg viitab sellele, aga me ei kuula neid. tingimuslikkus, mis tuleb nüüd nõuetele vastavuse cross compliance asemele, see on liiga laiapõhjaline ega võimalda eh, korralikku süsteemi kehtestada. ja ma olen nõus, mida ütles kolleeg Hoisling. praegu me liigume süsteemi poole, kui me vaatame kaie kahte, kus, et saada põhitoetusi, on vaja kaitsta ka eh, rabasid ja märgalasid. Ehm, aga see asi ei toimi, nagu on välja pakutud, meil on äh, vaja, et see oleks kirjas eri ökokavaga, et eraldi makstaks nende tegevuste eest, vastasel korral midagi ei muutu. hetkel ma kasutan turvast, et oma maja kütta, minu nelja-aastane tütar istub nüüd seal kolde ees mul kodus, aga kui me tahame, et seda ei saa enam teha mm, ja, ja kui midagi ei saa selle tegevuse peatamise eest, mis on kestnud juba aastasadu, siis mitte midagi ei muutu, meil on vaja selget süsteemi, stiimuleid äh, luua selleks. ma teen muudatusettepanekuid, loodan, et neid toetatakse, aega rohkem mul ei ole. Äh, jah, ma selgitan asja, härra Tess ei ole veel sõna võtnud selles arutelus Te siin Vill viitasite härra Tessile, aga tema ei ole veel sõna saanud. härra Hoisling. suur tänu mulle sõna andmast. ma olen pisut pettunud äh, raportööri ettepanekute üle ja seda on veel vähe öeldud. jah, komisjoni nõrk ettepanek on veel nõrgemaks läinud, veel halvemaks läinud. ja lihtsalt paar ilusat pealkirja on jäänud jah, eh, keskkond ja maaelu, aga sisu nende ta pealkirja taga ei ole ja tahan öelda, et need ettepanekud ei võta arvesse neid suuri kriise, mis meil on olnud, kuidas kaob meie bioloogiline mitmekesidus, meil on kliimaprobleemid, täiesti ignoreeritakse neid siin ja väikeettevõtjad kaovad ulatuslikult, selle kohta ei ole mitte midagi kirjas raportis. ja kui mulle ka ei meeldi see uus struktuur, olgu nii aga, aga et seitsmekümne protsendi juurde jääda esimeses sambas, see on täielik tagasiminek. jah, pindalapõhine toetus ei ole vastus kriisidele ja toetuste õiglasemale jaotusele. jah, ülemäär jah, aga ikkagi liikmesriigid ise otsustavad ikkagi täpselt, kuidas tal teda siis sellisel juhul mingit ülemäära ei tulegi ja kui me keskkonnaeesmärke siduvaks ei muuda ja jätame kõik liikmesriikidele, siis äh, tõesti äh, asi läheb, hakkab halvemaks minema, hullemaks minema võrreldes praegusega. Äh, aga meil, kuidas siis me peame kliimakriisidega toime tulema tulevikus, kui me oma nõudeid vähendame? kuidas bioloogilise mitmekesisusega paremini toime tulla, kui meil ei ole enam rohestamisnõudeid, millest kinni pidada. nüüd otsetoetustest. jah, see seatakse kahtluse alla, aga kus on teie vastused? jah, et jah, et ei saa nii, et lihtsalt saab, põllumehed saavad raha Brüsselist ja ei pea üldse aru andma, mida äh, nad sellega peale hakkavad, me ikkagi peame eh, oma maksumaksjatele aru andma, kuidas me oma eesmärke täidame nende rahaga. jah, ja kui liikmesriigid ei täida oma eesmärke, sanktsioone ei eh, järgnegi, sest lihtsalt eesmärgid on nii ebamääraselt sõnastatud nii et me peame selgelt kirja panema, millest tuleb kinni pidada ja ka sanktsioonid ja kuidas siis saab stiimuleid luua, kui me mingid eesmärgid seame, keegi neist kinni ei pea, see on tohutu katastroof ja üks asi ajas mu väga vihale. nimelt teise samba kärped. kolmkümmend protsenti kärpeid, me ei saa sellega nõus olla, et maaelu arengut veelgi rohkem kärpida, et liiderprogrammi pea nullini on vähendatud. kõik need positiivsed stiimulid ja siit nüüd välja jäänud üldse nendest ei räägita, kui neid tahetakse kärpida meilt tuleb väga-väga palju muudatusettepanekuid, aga hoopis põhimõtteliselt teises suunas lähevad need. mu daamid ja härrad kui te minu arvamust teada tahate, siis see e, ülemmäär e, komisjoni silmis on midagi, mida nad ei taha muuta, see on täitsa selge, võib-olla sellest lihtsalt on valesti aru saadud e, erinevates piirkondades nüüd härra Karas. ei. härra Karase nimel ma tahan tervitada põllumeeste liitude esindajaid Austriast. aga sõna saab ära Zolo. suur tänu Eh, suur tänu. tegemist on väga tähtsa raportiga. ma üritan kiiresti kõige tähtsama ära rääkida. kõigepealt need eh, strateegiakavad tekitavad meil probleeme, eriti kui on vaja tagada, et et eh, kinni peetaks ka kohalike asutuste õigustest ja pädevustest, aga samas ei too, pea olema nii pessimistlik. kui me tahame lihtsaid ja selgeid eeskirju, siis ikkagi peaks andma võimaluse liikmesriikidele eh, hea seista selle eest, et tõesti kõik oleks harmooniline, eesmärgid täidetaks eh, õigeaegselt. nüüd põllumehe määratlus see on endiselt ebaselge. nüüd need, keda me tänapäeval peame põllumeesteks, nende tulevikus väljajätmine tekitaks probleeme. nüüd see aktiivse põllumehe määratlus koondmääruses on suurepärane et see kasutusele võtta. nüüd toetuste tasemete läbivaatamine Äh, jah, toetused tuleb kohandada reaalsusele, majanduslikule olukorrale ja see on hea, aga arvestama peab kõiki tegureid seejuures. ühelt poolt on meil äh, see konvergentsi põhimõte äh, ja tööjõud, samuti maa on erineva hinnaga erinevates liikmesriikides, sedagi peab arvestama ja see lähenemise konvergentsi meetmete kasutamine on selleks, et ära hoida ka moonutused süsteemis. samas on VKE-sid vaja toetada, aga otsetoetustel loomulikult peab olema ülemmäär. aga me ei saa seda, neid ülemmääri käsitleda lahus majanduslikust kontekstist sest liikmesriikide süsteemid on suuresti erinevad. ja see tähendab ka, et toetuste tõhusus on erinev. nii et on vaja rohkem vaadata neid tasemeid. ja viimane asi me räägime ju siin ühisest põllumajanduspoliitikast, ühisest. ja meil on vaja ka ühiseid kontrollimehhanisme strateegiakavadele. tähtis on hea seista selle eest, et komisjon suunab ja juhib liikmesriike ja ainult nii saavad strateegiakavad oma eesmärgid täita. Neid tuleb korrigeerida rakendamise käigus, kui vaja ja ei saa, et lihtsalt komisjon karistab vigade eest ainult. jah, e, keskmiselt e, kolm minutit kakskümmend sekundit rääkisid variraportöörid, nüüd tuleb meil üldarutelu. härra Kalambier, palun. no. Pan poseł Das härra Tess hoopis. jah, aitäh. ja suur tänu ka proua Herans Garciale selle raporti eest, erinevalt komisjoni ettepanekust on siin ikkagi asi paremaks läinud. muudatusettepanekute kaudu me kindlasti veelgi parandame teksti. aga ühte asja ma tahaksin puudutada, nimelt noorte põllumeeste äh, aitamine. oleks hea, kui teises sambas oleks meil ka investe-, investeeringute toetus hektaripõhine, sest nii on kõige parem seda korraldada. nüüd seitsekümmend hektarit äh, Äh, kui me räägime pindalatoetustest, siis praegu kõik saavad äh, ühesugust toetust, aga siiski ühed ettevõtted vajavad seda rohkem kui teised investeerimiseks. ja siin karistatakse neid riike, kes seni on väga tublid olnud teise samba vallas ja põllumajanduse keskkonnaprogrammidele palju kulutanud, näiteks Lõuna-Tiroolis ja ka Saksamaal on väga palju keskkonnaprogramme teisest sambast rahastatud ja kui see tuleb nüüd kohustuslikus korras, siis eh, täiendavad rahalised vahendid eh, jäävad saamata näiteks kultuuride vaheldamisel teise samba alt. ja eh, mis puut-, nii et on vaja jah, vaadata, kuidas on lood keskkonnaprogrammidega põllumajanduses Äh, jah, bürokraatiast siin juba räägiti, et see nüüd nihkub. Äh, meil on vaja mudelit muuta, vastasel korral me ei saa selle poolt hääletada, väga palju vajab veel muutmist, et kogu ettepanekule oma nõusolek anda. aga ma loodan, et meil õnnestub seda ettepanekut muuta, vastasel korral peame selle täielikult tagasi lükkama. härra De Castro. Sì, grazie, president, innanzitutto. suur tänu. kõigepealt eh, tahan tänada proua Ferrans Garciat, ta on tohutult hea töö ära teinud, nelisada muudatusettepanekut nii lühikese ajaga on ta koostanud. ma hindan seda, et eh, tõesti aastani kaks tuhat kakskümmend kolm tahetakse rakendamine edasi lükata, ei saa ju iga kahe aasta tagant eeskirju muuta. aga arvestades, et mul on nii vähe aega, ütlen ikkagi ära, et mul ei ole mitte niivõrd sisulisi kõhklusi, me oleme sellest juba rääkinud, aga pigem see institutsionaalne ülesehitus tekitab mul kõhklusi. me kõik oleme ju nõus sellega, et me tahame, et vastutus läheks rohkem liikmesriikidele või kas me ikka oleme seda meelt? kas me peame taas äh, riigistama äh, selle poliitika, kas see toob kaasa lihtsustamise? Äh, jah, siin Brüsselis läheb küll asi lihtsamaks, aga ma ei arva, et põllumeestele koha peal asi lihtsamaks läheks sellega. kas me oleme seda meelt, et korraldusasutused esimese samba alla paigutamisega muutuvad asjad lihtsamaks? regioonide komitee näiteks on sellele vastu. nii et enne, kui me läheme üksikasjade kallale selle keerulise ettepaneku puhul, mõtleme selle peale, et kas me tahame mõningaid pädevusi taasriigistada. jah, see on see, mille me peame ära otsustama, me oleme sellest küll rääkinud siin komisjonis korduvalt. aga me peame mõtlema selle peale, et ÜPP haldamine äh, on tähtis, praegu teevad seda koostöös komisjon ja liikmesriigid. aga mida me siis tahame? Äh, härra Dorfman on teinud ettepanekuid selle kohta korduvalt. ma arvan, et kõigepealt on vaja siin selgust saada, enne kui me läheme nende paljude ettepanekute kallale üksikasjalikumalt, aga palju, jah, meil tuleb teha muudatusettepanekuid, mis asja parandavad pan poseł Dante. härra Dante. Merci, je voudrais d'abord saluer le travail. aitäh, tahaksin kõigepealt tänada meie raportööri tehtud töö eest. ta on üritanud lihtsustada põllumeeste elu. ja see ongi oluline proua Noihlile ütlen, et ma olen täiesti tema seisukoha vastu me ei peaks takistama põllumeeste elu, me peaksime võimaldama neil elada väärikat elu. tarbija või, äh, või kodanikud nõuavad järjest rohkem piiranguid ning me, me tunneme muret, et inimesed ei soovi enam maale minna selle tõttu, et paljud ei saa enam miinimumpalkagi, kes maal elavad ja põllumajanduses töötavad. me peaksime selgelt välja ütlema, et mina üritan omalt poolt teha kõik, et põllumees võiks elada väärikat elu ja seda me ei saa saavutada sellega, et me kehtestame eest uusi tingimusi ja nõudeid. põllumajanduspoliitika peaks olema tõesti ühine põllumajanduspoliitika ning ühinen härra De Castroga, seetõttu peaks tagama, et strateegiakava peaks äh, olema ühine, et see poliitika oleks ühine ilma detailidesse süvenemata me peaks tagama, et eri riikides suhtud, käsitletakse põllumehi samal viisil. et meil on äh, otsetoetused hektaripõhised ning nagu Albert Tess ütles, just meil on vaja äh, järgi, rakendada ka meetmeid investeeringute toetamiseks. seoses keskkonnameetmete ja piirangutega, meil on juba keskkonnameetmed olemas ja vastavad piirangud, meil on olemas ökoskeemid Äh, nendest ei, ei tohiks saada täiendav piirang hektaripõhisteks toetusteks. meil on vaja tagada, et äh, ÜPP jääks ühiseks poliitikaks ning seetõttu on meil vaja lisa, mis paneb paika vähemalt eri riikides makstavad abi ülem- ja alampiirid. vastavalt juhul, vastasel juhul võib tekkida olukord, kus äh, sama, sarnastel, sarnastes olukordades koheldakse põllumehi erinevalt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 ja tahan tänada ka kolleeg De Castrot, olen temaga täiesti ühte meelt. aga mul on neli konkreetset märkust. kõigepealt peab täpselt reguleerima selle, kuidas komisjon strateegiakavasid heaks kiitma hakkab, et ta ei väärkasutaks seda volitust ega asuks survestama liikmesriike teiseks see ümberjaotav toetust ja vabatahtlikult tootmisega seotud äh, toetused, selle peaks otsetoetuste ülemmäära arvestamisest välja võtma. teiseks see ümberjaotavad toetused, nende puhul me peame arvama, arvestama, et põllumehed ikkagi konkureerivad omavahel ja neljandaks, tulevikus on kõikidel liikmesriikidel probleeme eh, veega, sest tõu-, suured põuad eh, tabavad üha rohkem kogu Euroopat ja on vaja kindlasti ka mõelda niisutamissüsteemidele. Eh, aga tähtis on, et need oleksid veesäästlikud. Poseł Aguilera proua Guilera, palun. Quiero... suur tänu. mina avaldan toetust sellele, mida Paulo de Castro ütles ja härra Dantin samuti. ma arvan, et nad tabasid naelapea pihta ja tahan tänada ka raportööri. ta on väga-väga palju tööd ära teinud ja tulemused on huvipakkuvad. terves reas valdkondades ma olen temaga nõus, teistes jälle mitte. suurem subsidiaarsus liikmesriikidele, seda nõuda mina ei ole sama arvamusel. ma ei ole ka nõus vastuseisuga ülemmäära kehtestamisele. variraportöörid on sellest väga selgelt rääkinud, meie eelistame komisjoni lähenemisviisi siin. komisjon ütles, et ülemmäära peab ikkagi reguleerima Euroopa Liidu tasandilt ja ei saa, et liikmesriigid ise otsustavad ülemmäära üle. jah, me peame olema ranged ülemmääraga ja sellega tuleb tegeleda Euroopa Liidu tasandil ma tervitan teie ettepanekuid, mis puudutavad maapiirkondades tegutsevaid naisi, neile on vaja rohkem tähelepanu pöörata. Nad ei ole mitte ainult ju emad, vaid äh, nad teevad ka tööd põllumajanduses, aga praegu ei ole see üldse nähtav. ma toetan teie algatust, aga teen ka ise selle kohta terve rea muudatusettepanekuid ja ma ei arva ka, et noored oleksid neljakümne viie aastased. me ei, ma ei usu, et kui me nüüd siin eluiga tõstame, vanust tõstame, et siis me saame rohkem inimesi eh, kaasata põllumajandusse, noorpõllumeeste tähe all ja mis puudutab korraldusasutust, ma arvan, meil peaks olema ühtne korraldusasutus ja ka, et piirkondlike tegevuspoliitikale anname suurema kaalu, eriti teise samba all. komisjoni ettepanekus oli ka üht-teist, milles meil suurt selgust ei ole. ja kindlasti peaks ka ühistus, ühistutele tähelepanu juhtima ja neid toetama härra Kalinovski. suur tänu. minagi tänan raportööri ja tahan juhtida tähelepanu mõningatele üldistele aspektidele. vaatame tootmisega seotud toetusi, tootmiskohustusega seotud toetusi. võib-olla sedasama põhimõtet saaks kasutada ka samastevaheliste eh, üleviimiste puhul. kakskümmend viis protsenti on hea mõte. Eh, ja tähtis on, et me ei hakkaks õõnestama Euroopa Liidu põllumajanduse konk-, konkurentsivõimet, kui midagi seab konkurentsivõime ohtu, siis just see tohutu erinevus otsetoetustes, mida me praegu näeme liikmesriigite vahel. ma tahaksin toetada ka mitteaktiivse põllumehe määratlemist. tähtis on, et saaks täpsemalt järele kontrollida mõnedes liikmesriikides tekitab see endiselt probleeme. Grazie, grazie, president. suur tänu. minagi tahan tänada eh, proua Rantsi suurepärase töö eest, see oli keeruline ja tõesti pälvib imetlust. nagu Paula, tahan ka mina juhtida tähelepanu sellele, et täna me ikkagi peame rääkima uue rakendusmudeli põhisisust. viimastel kuudel on meil olnud väga palju kohtumisi, e, e, kus me oleme sellest rääkinud ja nüüd me ignoreerime e, seda ja koondame tähelepanu tehnilistele üksikasjadele hoopis meil on vaja koordineerida nüüd oma tegemised äh, fraktsioonide üleselt ja üritagem tõesti seista hea selle eest, et meie põllumajanduspoliitika on tõeliselt ühine põllumajanduspoliitika. ma tean, et ma ki-, kipun pikalt rääkima, aga ma ikkagi äh, tahaksin tulla äh, põllumajandustootja definitsiooni juurde, et oleks selge, et kui me hindame, kas keegi on põllumajandusettevõtja tootja või mitte, siis on meil hindamisel ole aluseks korralikud kriteeriumid. nüüd see kahanevuse põhimõte ja ülemmäärad otsetoetustele ma olen nõus äh, nende põhimõtetega, aga ikkagi ainult tootmiskohustusega sidumata toetuste puhul peaks neid põhimõtteid kohaldama. ja lõpetuseks, mis puudutab tootmiskohustusega seotud toetusi, siis artikkel kolmekümne osas on veel muudatusettepanek, mis jätab võimaluse terves reas sektorites edasi kasutada tootmiskohustusega seotud toetusi. ja igasugused välistused siin on meile vastuvõetamatud. <clears throat> Euh, aitäh, härra juhataja. toetan kolleeg Esteri poolt äh, tehtud tööd üldiselt kuid konkreetsemalt punktiga kaheksa seoses arengu ja sotsiaalse kaasatuse ning kohaliku arengu suurendamine, muuhulgas mahe, mahepõllumajandus, selle soodustamine, märgin kahetsusega, et konkreetsemalt ei kajastu need ettepanekud praeguses formuleeringus, praeguses tekstis leian, et ühine põllumajanduspoliitika ja põllumajandus peaks olema ambitsioonikas, mis puudutab eh, keskkonda ja energiatõhusust. leian, et põllumajandus peaks osalema ökoloogilises üleminekus ning isegi juhtima seda valdkonda, ma räägin siin biomajandusest. ning komisjon paraku seda arvestanud ei ole oma ettepanekus olgugi, et toetan kolleeg Dantani ja Dessi ettepanekuid ja De, ja De Castro sõna, kolleeg De Castro sõnavõttu, märgin kahetsusega, et komisjon ei näe, ei kajasta piisavalt oma ettepanekus valgukultuuride olulisust. ja seetõttu me jätka, jätkuvalt peame importima seitsekümmend protsenti oma vastavatest kultuuridest Ameerikast ja need on geneetiliselt muundatud ja me ei järgi niimoodi toidusuveräänsuse seisukohta, mis oleks oluline. kuna aega on vähe ja palju on juba ära öeldud, siis ma ei hakka üle kordama seda, mis juba kõlanud on, aitäh. Eh, suur tänu ja suur tänu Esterile tehtud töö eest, mida ta täna ka tutvustas. tulen kohe asja juurde. siin arutelus me ei ole rääkinud nendest instrumentidest, mis tagaksid õiglased toetused põllumeestele. aga see on asja tuum meil on avalikke vahendeid üha vähem ja samas me tõstame nüüd raha ühest taskust teise. meil on vaja äh, positiivseid meetmeid ka nende naiste jaoks, kes töötavad peretaludes, nüüd noorte kohta Äh, et noored ha ka hakkaksid põllumajandusega tegelema. mis puudutab vanusepiiri, siis ma arvan, et siin on oluline, et äh, need, kes tahavad hakata äh, projektidega tööle, saaksid toetust juba varajases staadiumis, et ei peaksid pöörduma panka, kus pärast tuleb maksta väga suuri intresse laenude eest nüüd äh, ümberjaotamine. see tähendab, et ajaloolistest õigustest me loobume ja kehtestame ka madalamad ja selgemad äh, künnised, ülemmäärad Euroopa Liidus ja me peame ka mõtlema mägipiirkondade peale, äh, ebasoodsamas olukorras olevate alade peale ja ülejäänud alade peale, et eristada neid kolme kategooriat. ja kui me maksame toetusi, siis meil on vaja selgeid eh, mudeleid, mis kaitsevad keskkonda ja võitlevad kliima eh, muutuste vastu. suur tänu. ma arvan, et eh, Ester on terve rea huvitavaid aspekte oma raportisse kirja pannud, aga Eh, väga palju põhilist on veel jäänud käsitlemata eh, ja komisjon ei ole neid asju lahendanud ega ka muudatusettepanekut raportööri raportis nimelt nelikümmend miljardit me jaotame kriteeriumide alusel välja, samas me teame, et pindalapõhine jaotamine on täiesti mõttetu seejuures. ma toon ühe näite jah, kui teil on kakskümmend hektarit eh, maad eh, heas piirkonnas Euroopas ja seal vilja kasvatada, aga seal on ka paar puud kasvavad ja ühe osa maast annate ren-, rendite välja, siis saate sama palju raha kui see, kes kahekümnel hektaril üritab tõesti oma peret ära toita ja ka töökohti luua oma ettevõtluse raames jah, need asjad ei lähe, ma olen seda ikka jälle rääkinud. jah, see täielik sisemine konvergents ei peaks olema eesmärgiks. jah, kui see esimene ettevõte tegelikult Üh, ikkagi on paremas olukorras kui see teine ettevõte, mida ma kirjeldasin, siis nii need asjad ei lähe ja Albert Tess juba rääkis, et tema ei ole nõus enam sellise lähenemisviisiga leppima ja mina samuti mitte ja me rääkisime ka juba kontrollikojaga nendest asjadest, see süsteem lihtsalt ei tohi jätkuda. maksumaksjad Euroopas ei ole eh, nõus aktsepteerima seda. ja eh, teine sammas ja suured kärped, selles on samuti vale lähenemisviis. ma olen täiesti selle poolt, et eh, need põllumehed, kes eh, jah, kannatavad metsloomade eh, kahjude pärast, et neile siis hüvitataks kahjud. ja et panna nüüd, kui me loodust kaitseme ja neid liike kaitseme, kui me tahame, et meil oleks palju karusid, siis me peame olema ka valmis hüvitama põllumeestele nende poolt tekkinud kahjud ja seda ei pea tegema põllumees ise. kiitoksia. aitäh eesistuja, tahan tänada raportööri siin selle tasakaalustatud arvamuse eest. on äh, oluline, et jätta liikmesriikidele piisavalt palju manööverdamisruumi, sest et äh, põllumajandussüsteemid äh, on Euroopa Liidus sees üsna erinevad ja peab, me peame olema julged, me peame julgema uuendada Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikat, et rohkem tuleks lähimuspõhimõtet siia ka tegelikult äh, see tegeliku põllumehe, aktiivse põllumehe definitsioon, see peaks olema paindlikum, olen raportööriga samal meelel selles osas, et tootmisega seotud toetused peavad suurenema ja kõik need toetused peavad olema ka vastavalt WTO reeglitele. aga ma suhtun kreet-, kriitilisest eh, sellesse, et aeg lükatakse edasi ja kohustuslik esimese samba kliimameetmete äh, kasutamine, seda saaks seda teha ka teise samba kaudu, kus see oleks tõhusam. Äh, ja äh, investeeringute keelunimekirja ei tohiks ka rohkem seda salasust panna. see toetuste lagi on samm õiges suunas siin ei võeta komisjoni mudelis piisavalt arvesse liikmesriikides toimuvaid eri, erisusi ja tootmishooaega ei tohiks siia kaasa arvata ja me võiksime siin ka täiesti vabatahtlikku mudelit silmas pidada. peame ütlema, et mitmetes liikmesriigis põllumehed teevad oluliselt rohkem, kui panevad lihtsalt risti Brüsseli paberitesse, et tootjad on huvitatud äh, looduskaitsest ja jätkusuutlikest viljakasvatusmeetmetest ja erinevates liikmesriikides on see algpunkt ka siin niivõrd erinev, aitäh. Bardzo dziękuję za to, że pokazała Pani, że rolnicy mogą robić więcej niż oczekuje tego Bruksela. E, see ettepanek, e, et Äh, põllumehed saaksid teha rohkem või ületada äh, Brüsseli ootusi, et me peame neile lihtsalt andma selleks võimaluse. jah, tahaksin rääkida veel sellest taasriigistamisest. Äh, jah, ei piisa sellest, et me ühes või teises kohas lihtsalt paar sõna paneme, et meil on vaja ikkagi üksikasjalikult artiklis kaudu sellega tegeleda, et tõesti miinimumnormid loome, mis kõikidele ühiselt kohalduvad bioloogiline mitmekesisus, puhtam õhk, puhtam vesi ja selleks on vaja meil indikaatoreid ja ei piisa öö, sellest, et me paneme kirja, kui palju keegi mingi ettevõtteid ühes või teises programmis osalesid. meil on vaja selgelt ka formuleerida oma eesmärgid, lisa üks praegu on väga sõnastatud üldiselt ja me peame ütlema selgelt välja, mida me tahame siis öö, et tahame kasvuhoonegaase vähendada, aga täpselt kuidas ja kui palju me oleme valmis ka raha eraldama siis kliimakaitseks, ümber jaotama, kui palju me oleme valmis rahalisi vahendeid ja kui palju peaks olema põhitoetused ja me tahame ka oma ettevõtjaid kaitsta, aga kui me tahame neid kaitsta, siis me peame nad muutma ka tulevikukindlaks. Nad peavad tõesti täitma kliima ja keskkonnanõudeid ja ka äh, sotsiaalselt me peame vaatama, kuidas maapiirkonnad edasi peaksid arenema. nüüd seitsekümmend protsenti otsetoetusi ja ja siis võib-olla midagi veel juurde, et sellega me oma eesmärke ei saavuta ei ehm, keskkonna ega kliima eesmärkide täitmisel, me peame mõtlema ikka, kui palju raha me tõesti tahame otsetoetustena äh, alles jätta seitsekümmend protsenti, see kindlasti ei tohiks olla. ja miinimumnormid veel juurde ja raha täpne jaotamine, ainult nii tuleb läheneda. härra Vaits, palun. härra Vaits. jah, mina tahaksin äh, rääkida ühest punktist, millega mina üldse ei ole nõus. meil on odavad tööained äh, ja ainult meie leibkonnad kümme protsenti kulutavad toiduainetele ja nüüd veel üleskutse odavamaid toiduaineid toota, aga see tähendab, et me veelgi vähem hindame seda tööd, mida meie põllumehed päevast päeva teevad. Need teenused, mida nad päevast päeva osutavad, kui nad ka toidu toitu meile toodavad, nii et sotsiaalpoliitika odavamate toiduainete hinna kaudu ei ole õige lähenemisviis, meil on ikka vaja mõistlikke tootjahindu, see peab olema tulemuseks ja kui me ülemmäära ei muuda kohustuslikuks kõikidele Euroopa Liidu piirkondadele, siis oleks tegemist konkurentsimoonutusega. aga kui me tahame selle läbi suruda, siis see tõesti peab olema ühesugune kõikjal Euroopas. ja VKE-d, neid on vaja toetada Äh, ja kui me seda teeme, siis tõesti näitame, et me nende eest seisame. ja härra Dorfoni ettepanek, äh, see poliitika, mida Rahvapartei on äh, siin toetanud, näitab, et tegelikult see ei vii meid kuhugi. jah, odav tooraine lihtsalt tootvale tööstusele töötlevale tööstusele, me tegelikult kahjustame sellega kõiki meie eesmärke, äh, piirkondi, maapiirkondades, see oleks vale, nii et meilt tuleb veel väga palju muudatusettepanekuid. <clears throat> suur aitäh, härra esimees, tervitan raportööri teed, tööd ja äh, tulen kohe peamise teema juurde ülemmäär olen rääkinud paljude põllumeestega, keda see puudutaks ja kui me vaatame seda loogikat, mis on komisjoni ja raportööri ettepanekutes, siis me sellise loogika järgi tuleks meil väga palju pankrotte, sest et põllumehed Rumeenias, Hollandis, Prantsusmaal, nad on võtnud laene, mille peab väga tagasi maksma kümne aasta jooksul vähemalt, kui nad need laenud võtsid, siis nad võtsid arvesse ka need summad, mille nad pidid saama äh, põllumajandustoetustest. kui neid summasid vähendatakse pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, siis nad lähevad pankrotti. me peame väga ettevaatlikult vaatama, et kuidas me selle ülemmäära välja pakume ja kuhu me selle tasandi seame. Äh, ma arvan, et see peaks olema sama igal pool Euroopa Liidus ja mitte sõltuma liikmesriigist. otsemaksed loomulikult me tahame, et need maksed oleksid liikmesriikide vahel tasakaalus, sest et me kõik tegutseme samal turul, aga samal ajal leian ma, et on äärmiselt oluline leida mehhanism, millega me seome need tootlikkusega. nagu kolleeg Dorfmann ütles, siis ei piisa sellest, et äh, arvestatakse pindalaga, vaid tuleb äh, toota toitu, mida tarbijad äh, vajavad sellel maatükil. nüüd aktiivsed põllumehed, ka see on äärmiselt oluline teema me peame tagama, et Euroopa Liidu raha läheb nendele, kes tegelikult tegelevad põllumajandusega, mitte aga spekulaatoritele või nendele, kellel ei ole põllumajandusega mitte mingisugust äh, kokkupuudet. kiskjad, äh, siin me peame silmas pidama, et mitte ainult äh, loomad ei või selles rollis tegutseda, vaid see võib toimuda ka viljakultuuride osas, me peame seda silmas pidama. aitäh kõigepealt tahaksin tänada Ester Herrans-Garciat tema raporti eest. üldiselt tekib siin küsimusi strateegiakavadega seoses, sest väheneb nende ühismõõde. ja seda poliitikavaldkonnas, mis on olnud kõige tihedamalt lõimitud Euroopa Liidus pikka aega. ning oleme siin äh, oleme seisukohal, et seda asja tuleks veel arutada märgin, et komisjoni ettepanek mm, tagatisfond lahutada ühissäädetest ning äh, ei ole hea ning, ning tegelikult tuleks see sinna, see taas tagasi lõimida. seoses kärbetega maaelu arengus ja teises sambas leian, et me peaksime äh, piirama raha ülekandmist teisest sambast ja esimesest sambast. Te olete kursis äh, selle komisjoni ettepanekuga, see ettepanek on väga ohtlik teise samba osas, seda tuleks piirata viie prot-, viiele protsendile teisest sambast esimesse, see on väga oluline. mis puudutab ökoskeeme, siis on väga oluline, et need äh, kujutaksid endast stiimulid põllumeestele ning liikmesriigid peaksid liikmesriigid peaks kohustama eh, teatud konkreetne osa maa põllumajanduse eelarvest eraldama sellele eh, valdkonnale. mis puudutab nüüd valgurikkaid kultuure, siis praegu oleme liikumas pigem vales suunas ning leian, et me peaksime mingi protsendimäära ja sektoripõhise toetuse läbi soodustama selle sektori arengut, mis on väga oluline, nagu natukese aja eest kolleegid märkisid, aitäh. president Madins. proua McInnes, palun. Thank you, chair um.... aitäh, härra esimees, mida rohkem ma seda arutlust kuulan, isegi kui ma üritan omaenda lähenemist siin paika panna, siis see, see, seda keerulisemaks see muutub kui me seome äh, toetusmaksed tootmisest lahti, siis nüüd me tahame neid siduda pindalaga ja me üritame kvalifitseerida, et kuidas me selle seose moodustame. tahan rääkida selliste põllumeeste nimel, kes üha rohkem minu poole pöörduvad oma muredega, need on täistööaega põllumajandusega tegelevad, kes saavad kogu oma sissetuleku oma maalt ja kuna eelmise reformiga oli konvergents küll iseenesestmõistetav, aga see on hakanud nende põllumeeste äh, Äh, sissetulekutesse sisse tuleme, need, kes maad harivad, äh, lambakasvatajad, lehmakasvatajad Iirimaal, äh, nende sissetulekud proportsioonina otsemaksetest seitsekümmend kuni sada protsenti tuleb nendest otsemaksetest. nii et kui nad kaotavad mingigi osa sellest maksest, siis kaob ka nende sissetulek. ja ma loodan, et see muudatusettepanek, mis puudutab tegelikku põllumeest, Äh, et see annab liikmesriikidele võimaluse vaadata, milliseid põllumajandusstruktuure nad tahavad oma maapiirkondades ja kas me tahame põllumehi, kes tegelevad sellega täisajaga. teiseks, me tahame võtta siit ära võimaluse, et maaomanikud on need, kes saavad äh, otsemaksetest kasu, mitte aga põllumees. ja see kahjuks äh, hoolimata sellest, mida see Äh, komisjon soovib, äh, juhtus viimase reformiga, me ei saa seda uuesti toetada ja kolmandaks keskkonna pool, meil on selline äh, samm-sammult lähenemine, kus meil on tingimuslikkus ja ökokava ja põllumajanduse keskkonnakava, kui jumal lõi maailma, siis ta ei teinud seda kolme jupina, nii et me peame tegelikult ka vaatama, mida me teeme ja mida me tegelikult põllumeestele ütleme, sest et kui nad küsivad äh, Äh, minu käest, et mida mina tahan, et nad teeksid keskkonna äh, nimel, siis väga keeruline on neile seda kuidagi loogiliselt selgitada. härra Agnew, palun. Um, over... aitäh, härra esimees, viimase nelja aasta jooksul siin komisjonis olen ma märganud äh, seda, et parlamendisaadikud väga tahavad, et põl-, et metsandus oleks seotud põllumajanduspoliitikaga ja kogu aeg peame teile rääkima, et metsandus ei ole Euroopa Liidu pädevuses, sellele on jah, lahkelt naeratatud, inimesed ei ole midagi öelnud, aga ma ei ole tegelikult äh, kunagi kuulnud, et komisjon minuga nõus oleks siin. me oleme nüüd jõudnud sellisesse äh, olulisele ristteele, komisjon peaks ütlema parlamendisaadikutele, et vabandust küll, aga me ei saa metsanduse osas midagi otsustada, seda peab tegema nõukogu tasandil, see nõuab aluslepingu muutust ja see peab olema ühehäälne. ja kuni selle hetkeni peaksime me lihtsalt lõpetama sellest rääkimise teine punkt puudutab neid proteiinvil-, vilju. jah, loomulikult proteiinist on puudus äh, Euroopas äh, ja tihtipeale on see äh, äh, äh, peamise vilja, see valdkond peamise vilja kaastoode, et see toodab väga palju kasvuhoonegaase, me palume siis ühesõnaga, et põllumehed vähendaksid kasvuhoonegaaside tootmist, muidu tulevad karistused, samas ajal me nõuame et kasvatatakse rohkem kaunvilju ja teisest küljest äh, ja siis anname neile boonuse, et ühest küljest me siis anname, teisest küljest võtame ja kas keegi selle vastuoluga tegutsema kavatseb hakata? aitäh. nagu te teate, on meid äh, terve rida siin komisjonis, kes algusest peale on olnud vastu Euroopa Komisjoni ettepanekule, sest komisjoni ettepanek ei vasta sissetuleku küsimustes sellele, mida me ootame kui ühendatakse see lahti hektaripõhistest maksetest, siis ei vasta see nendele ootustele, mis meil on. ega kliima ega ka äh, inimtervise kaalutlustele ning äh, tänaksin sellega seoses raportööri, sellepärast et raportöör on siin tõesti tehnilises, tehnilises plaanis neid küsimusi analüüsinud ja teinud asjalikke ettepanekuid. kuna aega on vähe, tahaksin käsitleda kahte konkreetset küsimust. esimene puudutab rohestamise uut struktuuri ettepanek komisjoni poolt ei ole siin piisavalt ambitsioonikas, me peaksime selgelt välja töö-, tooma need vahendid, mis võimaldaksid meil eesmärke saavutada, me peame kohandama need põllumajandus- ja äh, toidutootmise meetmed, äh, arvestades äh, seda, et ei tohiks lasta tekkida greenwashing ul ning ei, ei mitte langeda nendesse lõksudesse, mida me nägime eelmise perioodi vältel. mis puudutab nüüd piirmääru ja äh, abi õiglast jaotamist, siis ma ei toeta viis tuhat eurot piirmäära, ma olen, sest see on liiga kõrge ning äh, olen selle vastu, et jätta see paindlikkuse plaanis liikmesriikide reguleerida. me peaksime pigem seda tegema siiski Euroopa Liidu tasandil. ning see regulatsioon peaks olema sama kõigile liikmesriikidele. Ehm, ning me peame hõlmama ka tööhõive kaalutlused abi jaotamisel. Kovitš E, najprej hvala, Ester, za poročilo, zahtevno, naj, najzahtevnejše poročilo. aitäh, Ester, selle raske raporti koostamise, eelnõu koostamise eest, mis on võib-olla meie tööaja kõige raskem raportis, eelnõus osutatakse puudustele algses ettepanekus paindlikkuse ja muus plaanis. siin tuleb väga palju asju täpsustada või ümber kirjutada. nüüd strateegiakavad. Nende koostamine läheb liikmesriikidesse. see on, see tähendab, et niisugune arenguvisioon, eriti nendes liikmesriikides, kus kombineeritakse esimene sammas teisega arutelu on siin siiani olnud väga piiratud ning väga vähesed mõistavad praegu, mida põllumajanduses tegelikult toodetakse, missugust, missuguseid keskkonnateenuseid osutatakse ja nii edasi. oluline on saada siin meie kodanike toetus sellele reformile taha, maksumaksja toetus. toetan ise suunavõtmist piirmääradele ning pereettevõtetele. piirmäärade osas tuleb meil nii mõndagi veel arutada ent oluline on siin noorte põllumeeste toetamine lisa, lisaksin siin, et me ei tohi loomulikult unustada neid inimesi, kes oma ettevõtte üle annavad, sellepärast et ka nemad satuvad keerulisse olukorda. oluline on teadmiste üleandmine, uus tehnoloogia, selle soetamist tuleb toetada ning seda on loomulikult kergem teha noortel põllumeestel. oluline on ka digitaliseerimine ning ka selle oleme välja pakkunud muudatusettepanekutes meil on siin äh, nutikate külade kontseptsioon välja pakutud, mille puhul oleks võimalik Ühtekuuluvusfondist võtta Interregist ja teistest rahastutest raha. ilma selleta maapiirkonnad ellu ei jää. meil on vaja üldist äh, kõikehõlmavat lähenemist maapiirkondade arengule ning see peab kajastuma meie kavades ja seetõttu ma ei toeta maaelu arenguvahendite vähendamist. aitäh ning viimasena, viimaseks toetaksin seda, mida rääkis kolleeg Ertog, mis puudutab äh, maa, kasutatavat maad põllumeeste poolt, et äh, me ei räägi sellest, et maa, et lihtsalt raha maksta sest siis läheks raha hargmaiste ettevõtjate ja pankade kätte ja härra Dorfmann rääkis sellest juba. teise, teiseks, teine punkt. kui me räägime esimesest ja teisest sambast ja sellest, kuidas riiklikes strateegiakavades neid käsitletakse, siis võib alati öelda, et et et see on, et see on see keskne küsimus, et kuidas liikmesriigid seda käsitlevad, et siin võrdset äh, võrdseid tingimusi ei ole sisuliselt ka rohestamise plaanis. see on oluline selles mõttes, et see on seotud nii looduskaitsega kui vee raamdirektiiviga kui ka põllumeeste sissetulekuga, see, kuidas nad äh, suudavad loodust säästa. Merimäe Guinness, põllumehed, kes äh, toetavad äh, maapiirkonna arengut, siin me põllum-, põllumajanduskomisjonis olime ju päri investeeringute toetamisega, keskkonnakomisjonis kolleeg Verbrani aga äh,, Gerbrandi aga pühkis selle kõik uuesti minema. mis puudutab nüüd äh, lennukeeldu, siis see ei ole rakendatav ja ma esitan sellega seoses oma muudatusettepaneku mis puudutab strateegiat kartulikultuuride kasvatamiseks, siis eh, madalmaades on see oluline, aga hinnad peavad olema õiged, me oleme eh, mitmeid raporteid sellega seoses juba kuulnud. Äh, kolleeg Jaar, aitäh raportöörile. Eh, mida ka saab raportöör teha, kui komisjon esitab talle oma, kui komisjon, sisuliselt ta töötab ju komisjoni ettepanekuga ja üritab siis leida selle pinnalt mingeid kompromisse ning äh, väga märkimisväärne on, et tal äh, õnnestus praegu oma eelnõusse kirjutada mitmeid väga asjalikke asju. Äh, kirjutasin siia üles, et me peame üksteise suhtes õiglased olema. mul on, mul oli väga hea meel kuulda, kuidas kolleeg Dorfmanni toetati ning Äh, ma loodan aga, et see viib õigete otsusteni, sest äh, piir, piirmääradest meil siin piisavalt näiteks ei räägita. kuidas me saame lubada tekkida olukorral, kus meil ei ole ühtset vähe, vähimat maksemäära äh, hektari kohta Lääne- ja Ida-Euroopale? me peaksime ju kirja panema lõpuks ettepaneku, et meil peaks vähemalt olema sada viiskümmend eh, eurot eh, hektaripõhine miinimumtoetus ja kui me seda ei saavuta, siis ei ole põhjust meid usaleda, usaldada. ja edasi tuleks rääkida sellest, kuidas jagada raha väikeste ja suurte vahel. ja siin tekib niisugune Robin Hoodi olukord, kus me nii-öelda üritame rikastelt võtta, võtta ja vaistele anda no seda on võimalik teha, aga siis tuleb see eh, ühtselt paika panna, nii et see toimib. järgmine aasta, eh, järgmine asi, eh, huntide poolt tekitatud kahju. loomulikult on tegemist keerulise teemaga, kolleeg Dorfmanil on õigus, see ei ole õiglane, et, et põllumehed sisuliselt, et me ise selle kinni maksame. et kahjud kaitstud loomade poolt. aga punkt B puudutab siin seda, et vastavad äh, loomade populatsioone tuleb mõistlikult hallata. ning äh, viimane asi, greenwashing, te teate juba minu seisukohta siin, juba eelmise reformi ajal väljendasin arvamust, et see kuulub kõik äh, teise sambasse ja ei toiminud sellepärast, et seda üritati rakendada esimeses sambas nüüd äh, on ökoskeemidega asi täpselt samasugune, need tuleb viia teise sambasse. ja veel kord äh, suur tänu raportöörile, kes pidi töötama väga paljude muudatusettepanekutega. wyczerpaliśmy listę mówców ze strony pań i panów posłów. W tej chwili nüüd on kõik kõneleda soovijad seda teinud ja annan sõna komisjonile. aga palun jätke veidi aega ka raportöörile lõppsõnaks. aitäh, härra esimees, teen endast parima, kuigi see, mis meil siin täna hommikul laual on, on üsna mahukas. alustuseks tänan raportööri raporti eest, leian, et tegemist on äärmiselt hea alusega meie tulevaseks koostööks eh, ka nõukoguga. eriti tänulik olen ma selle eest, eh, mida me oleme kutsunud juba paar kuud selliseks uueks äh, kättetoimetamise meetodiks, kus me tahame, et see ÜPP oleks rohkem suunatud saavutustele, suuremale lähimusele liikmesriikidele ja et oleks rohkem potentsiaali lihtsustamiseks nii riiklikele asutustele kui põllumeestele. see on tõsi, süsteem muutub, paradigma muutub ja ma arvan, et edasises töös peame me tagama, et me saavutame saame selle õigeks, et ei saa liikuda ühelt süsteemilt teisele, jäädes kusagile sinna keskele, sest et sellisel juhul me ei saa mitte parimat mõlemast variandist, vaid halvema. nii et selline, see oleks minu üldine palve, et edasises töös me tagaksime, et äh, need muudatused, mis on tehtud komisjoni ettepanekusse, on vastavuses ka sellega, mida me tahame poliitiliselt saavutada üks äh, esialgne märkus, on terve rida elemente, mis on nüüd laual, mida me oleme täna arutanud, äh, mis on ees äh, seotud MFF-iga ja nagu te teate, siis need on eesistuja läbirääkimise eelarvetes, me räägime siin kaasrahastamisest, sisemisest konvergentsist, pluss kolm reegel maaelu arengule, seetõttu ma ei hakka neid küsimusi oma edasistes selgitustes puudutama. nüüd alustame eesmärkidest see, mida me üritasime siin teha, üritasime tõlgendada aluslepingu eesmärgid äh, väljakutsetesse, et äh, mida meie näeme, et võiks olla põllumajandussektori ees järgmise seitsme aasta jooksul. seetõttu on meil need kolm peamist äh, niisugust üldist eesmärki ja üheksa spetsiifilist eesmärki, mida te näete meie ettepanekus kui me muudame nende eesmärkide sõnastust, siis me peame silmas pidama, et see peab tõlgenduma ka ülejäänud uues kättetoimetamise meetodis, eriti just indikaatorite puhul. meil ei saa olla eesmärke, kui hiljem meil ei ole indikaatoreid, kui, kuidas mõõta, et me need eesmärgid ka saavutame peame siin olema ettevaatlikud, komisjon on seda sisemiselt, seda sõnastust pikka aega arutanud ja kuigi me oleme alati valmis asjade paremaks muutmiseks, siis me peame siin olema ettevaatlikud. nüüd äh, konkreetselt naiste küsimus, siis loomulikult liikmesriigid oma äh, tulevastes ÜPP strateegiates saavad konkreetselt äh, naiste küsimuse eesmärgiks võtta, kui nad leiavad, et see on vajalik, see on selgelt välja toodud eesmärgiks kaheksa, aga seetõttu me leiame, et võib-olla praegu ei ole vaja luua mingit uut konkreetset eesmärki, mis puudutaks ainult naiste küsimust raportöör on tõstatanud ka ühe märkuse, et kas kõikide nende eesmärkidega peab, kas kõiki neid eesmärke peab siin käsitlema. ma arvan, et oluline on meeles pidada seda, et oma vajaduste analüüsis ähm, hindaksid äh, liikmesriigid kõiki üheksat eesmärki ja kui nad leiavad, et ühe konkreetse eesmärgi puhul ei ole neil vaja midagi teha ja raha on parem kulutatud teiste peale, siis võib-olla lõppkokkuvõttes nad selle konkreetse eesmärgi puhul nad eesmärk, midagi sisse seadma ei pea, aga äh, kui analüüsite vaja, analüüsitakse vajadusi, siis tuleks kõik üheksad siiski arvesse võtta. Äh, CPR, me oleme väga tänulikud selle toetuse eest, äh, mis on meie eesmärgile tulnud, et meil on väga hästi suunatud piiratud opt-in CGR-i sätetes meie arvates ähm, tugev majandusjuhtimine peaks olema osa sellest, sest et me peame tagama, et ÜPP rahasid kulutatakse igas liikmesriigis hästi, aga me peame siiski tagama, et see, mis meil on siin, on nüüd siin ja raportööri ettepanekus, et see peegelduks korralikult ka CPR-is, mida hetkel äh, selle koja teistes komisjonides arutatakse. Äh, keskkonna ja kliima eesmärgid ma arvan, et me oleme kõik nõus, et me peaksime ambitsioonikamalt suhtuma keskkonnakaitsesse ja kliimamuutustesse ja me oleme teinud eh, ettepaneku seda rakendada mitte ainult spetsiifiliste elementide kaudu, eh, vaid, vaid et siin on ka artiklis üheksakümmend kaks selline üldine mitte tagasiliikumise klausel ja mul on hea meel näha, eh, mul ei ole eriti hea meel näha, et raportöör on pakkunud seda ära kustutada, aga lõppkokkuvõttes me peame nägema seda globaalset paketti, lõppkokkuvõttes on erinevad elemendid äh, Äh, mis on äh, esimeses sambas, teises sambas, tingimuslikkuses, mis puudutavad kliimamuutusi ja keskkonda ja lõppkokkuvõttes me peame vaatama, et kas me suudame saavutada oma eesmärgi, et see täispakett, mille kaasseadusandja vastu võtab, on vastavuses meie sooviga saavutada suurem keskkonnakaitse. ja seetõttu me oleme veidi mures, et mitte ainult see horisontaalne klausel, et seda ei taheta ära kustutada, vaid et siia pannakse ka see ANC ja kolmkümmend protsenti teise samba kulutusi või see, et mis puudutab keskkonnakulutuste vähendamist äh, puu- ja juurvilja äh, projektide juures või siis see saavutuste osa ärakustutamine, äh, valgu viljad. Austrias toimub sel nädalal hiljem arutelu selle üle, komisjon see, seal tutvustab, et kuidas ta kavatseb selle väljakutsega tegeleda. siin lihtsalt mainin, et äh,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 lõppmärkusteks raportöör, mitte rohkem kui kümme minutit. suur aitäh! härra esimees, tahaksin tänada kõiki kõnelejaid, variraportööre muidugi ja kõiki teisi kolleege ja komisjoni kommentaaride eest, mille eesmärgiks on seda raportit parandada. tahaksin ka öelda, et ma loodan, et teie kommentaarid äh, saavad eh, varsti väljendust ka muudatusettepanekustes. fakt on see, et igasugune instrument või töövahend, eh, mis Euroopa Liidul on, see peab eh, kohanema muutuvate aegadega. me elame ühiskonnas, kus uute kommunikatsioonivahendite leiutamisega on meie ühiskond täielikult muutnud ja asjad muutuvad hetkega ja üha rohkem tahab ühiskond olla informeeritud. ja meie peame väga ettevaatlikult vaatama, millised on meie infoallikad ja ma arvan, et Euroopa Liit peab ajakohastama asju nii, et Euroopa avalikkus saaks ka jälgida, mis toimub Euroopa eelarvega. Euroopa Liidu eelarvest võtab äh, ÜPP loomulikult suure osa. kõik see mõjutab kogu ühiskonda, inimesed Äh, äh, tahavad osta kõrgekvaliteetset toitu mõistliku hinnaga. see on nende jaoks väga tähtis ja me peame asju ajakohastama, see peaks olema kättesaadav kõigile ja see paradigma muutus, ma arvan, on meie jaoks võimalus äh, mida me ei pea kuidagi muutmata kujul, millega me ei pea lihtsalt muutmata kujul leppima. ma arvan, et me peame üritama vältida seda suuremat ohtu, et me äh, taas riigistame ÜPP, millele mitmed inimesed on viidanud ja päris paljud äh, minu muudatusettepanekud just seda eesmärki puudutavad, me tahame tervet rida ühiseid muudatusi kõikide liikmesriikide strateegiliste kavade puhul, et nad oleksid sarnased, et neil oleks ühine tuum ja ma noh, kujutan ette, et näiteks keskkonnaprobleemid Soomes võivad olla väga erinevad äh, kui need keskkonnaprobleemid, mis on äh, Hispaanias, näiteks Andaluusias. nii et äh, ma arvan, et nad peavad kohanduma põllumajandustingimustega, kliimatingimustega, erinevate kraadipikkustega, see on jah, oluline aga neid ei tohiks siiski taasriigistada, ühised faktorid peavad olema väga tugevad ja ma loodaksin, et te parandate asju, et te esitate muudatusettepanekuid, et parandada neid ühisfaktorid, et, et meil oleks parem ÜPP nende muudatuste kaudu. nii et see strateegiliste kavade instrument, mis peab aega, ajaga kohanema, seda jätkuvalt teeks, aga meil peaks siiski olema eesmärk äh, ka see, see, et me ei riigistaks neid uuesti, see, meil peab olema ikkagi see ühine alus, seetõttu ma teie poole pöördungi, et lisaks äh, põllumeeste organisatsioonidega suhtlemisele leian ma, et äh, see on äärmiselt kasulik. põllumehed äh, tahavad õiguskindlust ja seda ei ole mulle öelnud mitte ainult Hispaania põllumajandus, põllu, meeste liidult, vaid ka teistest riikidest olen seda kuulnud. ma arvan, et me kõik liigume samas suunas, nemad tahavad paindlikkust äh, meie poolt ja nad tahavad, et äh, meil oleks jätkuvalt ühtne põllumajanduspoliitika ja see, me oleme, meil on valimisteni ainult paar kuud aega, nii et me peame olema väga vastutustundlikud ÜPP kohta tehtavate otsustega. aga kuulasin kõike, mida te ütlesite, ma kõike ei jõudnud üles täheldada, nii et ma ootan teie muudatusettepanekuid. kõigele ma vastata ei saa, aga ülempiiri seadmine, paljud teist tõstatasid selle küsimuse see on ainuke punkt, kus me oleme tõesti kokku, ainuke punkt kogu selles ettepanekus, kus ma olen paindlik olnud, sest et pärast seda, kui ma arutasin seda sektorit liikmesriikide ja paljudega teist, siis leidsin, et ülempiiri seadmine peaks olema kohandatud vastavalt erinevatele tootmisstruktuuridele. ülempiiri seadmisel Eestis ei oleks sama mõju kui Portugalis. näiteks Eestis selle küsim-, arutades seda küsimust Eesti ministriga, siis nemad selgitasid mulle, et Euroopa Liidu ettepanek äh, tugevdaks kuutekümmet protsenti subsideeritud äh, ala peaaegu kõiki puudutaks ja ma arvan, et see on ebaproportsionaalne arv äh, praktikas see põhimõtteliselt tähendaks, et ülempiiri seadmine kohalduks kõigile, nii et ÜPP väheneks. nii et sellisel viisil see, mida mina pakun, on see, et me saame kohaneda erinevate tingimustega. kui te ei ole nõus, kui te ei leia, et äh, äh, ülempiiri seadmisega me eesmärki ei saavuta, siis teil on äh, täielik õigus seda muuta, aga te peate siiski silmas pidama, et ülempiiri seadmine ei ole mingi tehniline meede, vaid see on eelarvemeede ja seetõttu ei ole see eesmärgiks äh, loomapidajatele, põllumeestele, see on midagi sellist, millest on huvitatud liikmesriigid, see on eelarvemeede. ma arvan, et meil on vaja paindlikkust, see ei ole selline meede, äh, mis äh, peaks jääma muutmatuks, aga teil on vabadus äh, seda muuta, pidage aga silmas, et tegemist on eelarvemeetmega ja see ei ole mitte abimeede. abimõõde, meede on ümberjaotatud maksed, see tekitab tasakaalu erinevate põllumajanduslike ettevõtete vahel erinevates liikmesriikides. ja seda tuleb ka silmas pidades muudat-, muuda-, pidada muudatusettepanekut esitades jah, mina loomulikult äh, lepin äh, üldise tulemusega, me peame vaatama alussissetulekut, toetust, me peaksime vältima suuremaid kadusid erinevate ettevõtete vahel ja me peame analüüsi ka siin rakendama, me ei tea seda, ma ei tea, kuidas ümberjaotavad maksed äh, põllumehi mõjutavad, sest et meil ei ole ju isegi veel eelarvet ja see on kõige tähtsam küsimus. kuulsin, et mõned kolleegid ütlesid, et äh, nemad tahavad ähm, karistada, et nad ei taha karistada tööhõivet äh, põllumajandusettevõtetes ähm, ja põllumajanduslikke töökohti, vastupidi, enamik meist leiab, et me peame kaitsma töökohti põllumajanduses. nüüd need, kes tahavad eesmärke kvantifitseerida, kuulasin neid, kes selle küsimuse tõstatasid, kas te tahate päästa ÜPP-d või te tahate ta, tal käed siduda ja piirata seda nii, et ta ei suudaks täita oma funktsioone, ma arvan, et selline saakski olema see lõpptulemus. ja nüüd äh, kärped maaelu arengus, see ei ole tõsi ma ei ole nõus mingi eelarve vähendamisega mitte üheski ÜPP osas. oma dokumendis ma, ma palun, et eelarve säiliks, nii et ma ei toeta mitte mingisuguseid äh, kärpeid ei esimeses ega teises sambas, ma palun, et eelarve säiliks ja seda teevad ka enamik äh, Euroopa Parlamendi saadikuid Te olete maininud siin noorpõllumehi, olen teiega siin nõus, mis iganes teile pähe tuleb, mis iganes lisandusi te teha tahate, need on teretulnud. ootan teie muudatusettepanekuid, väga tahan näha, millised nad välja näevad. ja mis puudutab abi, keegi kritiseeris mind vist selles küsimuses see on see tingimuslikkus, mida on toetatud, see tähendab seda, Need kõik on juba siia kaasatud ja on kohustuslik mitte saada seda kolmekümne protsendi abi, vaid sada protsenti. rohestamisnõuded ei näe ette kolmekümne protsendist abi vaid, vaid saja protsendist. see märkimisväärselt tugevdab keskkonnatingimusi, tingimuslikkust ja annab keskkonna aspektidele ÜPP-s oluliselt suurema jõu. ja ma arvan, tõesti, et see põllumajandusnõuete suurenemine põllumajanduses on äh, piisavalt tähtis, et me ähm, näeksime ette et, et kuuskümmend protsenti rahadest läheb selleks konkreetseks abiks. see on muutnud nime. nüüd on see äh, sissetulek, et äh, saavutada jätkusuutlik keskkond, keskkonna jätkusuutlikkus, meie vastutame selle eest ma arvan, et me peame jätkuvalt kaitsma sissetulekut, et me saaksime seada põllumeestele ambitsioonikud keskkonnaeesmärgid ja nüüd võtan kokku sissetulekutoetust ei saa eristada keskkonnapoliitikast. sissetulekutoetus ei peaks ähm, kalduma kõrvale nendest keskkonnaeesmärkidest, mida me kõik toetame. suur aitäh teie ettepanekute eest ja ootan teie muudatusettepanekuid. soovin tänada raportööri. raportööri sõnavõtust kuulsime me suurt otsusekindlust mis puudutab äh, rakendamissüsteemi. ühenduse lähenemine ja paindlikkus äh, ühelt poolt, äh, seda on võimalik liita strateegilistes kavades ja ka see ülempiiri seadmise küsimus on seotud tootmisstruktuuriga. iga hektar peab olema konkurentsivõimeline me peame olema teadlikud mastaabi säästu mõjust. taasriigistamine, mina seda kontseptsiooni väga ei kardaks, ma tean, et komisjonil on Äh, väga hea ülevaade sellest kontseptsioonist, aga me peame siiski tagama, et äh, äh, me siis siin ka sekkuma, et me kaasame siia liikmesriikide parlamendid, et peab olema paigas mingisugune kontrolliinstrument. meie ülesandeks on lihtsalt tagada, et teatud jätkutegevus ja järelevalve on paigas ja see on ka liikmesriikide parlamentide ülesanne liikmesriikide parlamendid ei pea loomulikult kõigega leppima, aga nad saavad esitada omaenda ettepanekuid. nüüd tänan üldise arutelu eest. ei olnud vaja kelleltki mikrofoni ära võtta, võib-olla ainult härra Caputolt. kõikidel oli võimalus sõna võtta muudatuste esitamise tähtaeg on kolmas detsember ja see kohaldub äh, mõlemale raportile. ja palun äh, äh, pidage meeles, et te peate, võiksite lugeda ka president Tajani kirja. meie koosolek on nüüd lõppenud kuni kella poole kolmeni, kui meil tuleb väliskülaline, nii et palun vaadake, et te jõuaksite siia õigeks ajaks tagasi kell pool kolm